hästi, kallid kolleegid, palun asuge oma kohtadele. me oleme juba natukene hiljaks jäämas, me lõpetasime ka hommikupoolikul hiljem, nii et alustame siis ka hiljem, aga palun Bien, euh, Albertini... hästi, esimees Albertini ja mina tervitame siin suursaadikut härra Usatskast, kes on Euroopa Liidu esindaja ning delegatsiooni juht Afganistanis alates märtsist kaks tuhat kümme ja tema on siis esimene, kes pärast Lissaboni lepet kannab see, täidab neid kahte ametikohustust ning äh, see on muidugi seotud ka meie tänahommikuse jutu teemaga, ehk siis äh, Euroopa Liidu kaitse, julgeoleku ja välispoliitika pärast Lissaboni lepet. Afganistani küsimus on väga keerukas, sellepärast et ühest küljest on sõjaliselt äh, paljud liikmesriigid äh, väga tugevalt kaasatud, kuid lisaks sellele liikmesriigid äh, osalevad Afganistanis ka NATO raames operatsioonides. lisaks sellele on meil ka EPOLi missioon ja see puudutab Afganistani politseijõude. aga muidugi mõista Euroopa Liidu tegevus ulatub kaugemale, Euroopa Liit on üks äh, suurimaid äh, arenguabi andjaid, rahalise abi andjaid ning Euroopa Liidul on ka Afganistani ja Pakistani strateegia, mis on vägagi ambitsioonikas ja seda viibki koha peal ellu suursaadik äh, härra Usatskas, kes saab nüüd kohe ka sõna. aitäh, esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud rahvusparlamentide saadikud, äh, härra esimees Albertini, mul on väga meel, väga hea meel olla tagasi siin Euroopa Parlamendis Euroopa Liidu eriesindajana ja Afganistani delegatsiooni juhina ja ma kõneleksin teile nendest väljakutsetest, mis seisavad Euroopa ühise välis- ja julgeolekupoliitika ees Afganistanis pärast Lissaboni lepingut. väga palju on aset leidnud sellest ajast, kui ma siin välisasjade komisjonis esimest korda märtsis esinesin. Eh, palju on aset leidnud nii Afganistani poliitilisel areenil, kus on toimunud siis kõigepealt kolm olulist eh, Äh, sündmust, neist kõige viimane valimised ja need sündmused on sillutanud teed tugevamale Afganistanile. ja ka Euroopa Liidus on pärast Lissaboni vastuvõtmist äh, toimunud äh, olulised muutused välis- ja kaitsepoliitika vallas. kui ma Kabuli jõudsin, siis Euroopa Komisjoni tele, delegatsioon ja äh, Äh, komisjoni delegatsioon moodustasid ühise Euroopa Liidu delegatsioonid ning äh, delegatsioon on siis võtnud üle äh, roteeruvate eesistujamaade funktsioonid Afganistanis, see tähendab, et me siis koordineerime asju Euroopa Liidu nimel, teeme seda oma Afganistani partneritega me kohtume iga nädal Euroopa Liidu delegatsiooniga just nimelt selleks, et arutada olukorda koha peal, selleks, et kujundada poliitilisi sõnumeid ja töötada välja arenguprogramme selleks, et Euroopa Liidu kohalolek oleks ühtekuuluvam. ja minu ülesanne on, on siis edastada neid poliitilisi sõnumeid eh, nii Afganistani juhtidele kui ka rahvusvahelise üldsuse esindajatele ja seda tehes me Äh, soodustame Euroopa Liidu tegevuskava ellurakendamist ja saavutame sünergia poliitika erinevate komponentide vahel. Euroopa Liidu kodanike julgeolek ja rahvusvahelise kogukonna julgeolek on lahutamatult seotud Afganistani julgeoleku ja stabiilsusega. on selge, et ainult kogu rahvusvahelise üldsuse jõupingutused, rahvusvaheliste organisatsioonide jõupingutused ja ka teiste kohapeal tegutsevate organisatsioonide jõupingutused aitavad saavutada globaalsete ja regionaalsete ohtude kontrolli all hoidmist terrorism ja sõjaline ekstremism, äh, narkootikumid, piiriülene kuritegevus, nendega tuleb võidelda. ma töötan meeskonnavaimus oma kolleegide ja sõpradega ÜRO-st ja NATO-st. me kõik säilit-, oleme väga tihedas äh, kontaktis ka kindral Petreusiga ja teiste äh, rahvusvaheliste esindajatega, kes Afganistanis on meil kõigil on erinevad mandaadid, aga me töötame meeskonnana ühe eesmärgi nimel ja meie peamine eesmärk on stabiilsem Afganistan, mis Äh, viimased kolm-viis aastat on äh, töötanud suurema stabiilsuse suunas ja me loodame, et teatud aja pärast õnnestub meil siis Afgan-, afgaanidele oma maa juhtimine üle anda ja et meil õnnestub ka Afganistani majandus narkootikumitest eemale suunata. me üritame teha, muuta Afganistani jätkusuutlikuks äh, riigiks, mille struktuurid suudavad tagada põhiteenused kõigile kodanikele. üheks peamiseks strateegiaks ISAF-il ja NATO-l on Äh, siis Afganistani stabiliseerida ja EUPOL, Euroopa Liidu missioon, on äh, olnud ka selles osaline, aidanud kohalikku politseid üles ehitada, aga see on ainult üks osa Euroopa Liidu strateegiast selleks, et Afganistani valitsust tugevdada. me oleme näiteks kandnud Afganistani politsei tegevusega seotud kulutusi, oleme aidanud läbi viia reforme õigusmõistmise süsteemis. Euroopa Liit on lisaks õigussüsteemile pööranud väga palju tähelepanu ka poliitilistele arengutele Afganistanis nii komisjon kui ka liikmesriigid on kulutanud üle kaheksa miljardi eurot arengukoostööle Afganistaniga me kõik oleme eraldanud üle miljardi eh, euro igal aastal Afganistani arenguprojektidele. me eh, toetame põhiliselt järgmisi sektoreid, põllumajandus ja maaelu areng, õigusriik ja valitsemine, samuti tervishoiusektor. me pöörame erilist tähelepanu inimeste ja naiste õiguste edendamisele suurem osa meie toetusest läheb kodanike ühiskonna organisatsioonidele, kellega me oleme väga tihedas kontaktis. hiljuti me toetasime stabiilsusinstrumenti, mis on mõeldud Afganistani naistevõrgustikule ja see on siis äh, kooskõlas ÜRO resolutsiooniga, mis käsitleb naiste rolli konfliktiolukordades. samuti toetame regionaalset koostööd ning oleme olnud äh, Äh, väga aktiivselt Rekas siis Afganistani majandus, regionaalse majanduskoostöö konverentsi raames. me oleme pööranud väga palju tähelepanu kaubandusele ja piiriülestele suhetele Afganistani ja tema naabrite vahel. oleme aidanud äh, luua ka Afganistani välisministeeriumis regionaalse koostöökeskust me oleme kaasrahastanud ka ametliku arenguabi projekte ja niimoodi oleme võimaldanud siis Afganistani valitsusel saada täiendavaid vahendeid võitluseks narkokaubandusega. samuti oleme toetanud Afganistani narkopolitseid. me toetame väga oluliselt ka põllumajandust ja maaelu arengut ja äh, tagame siis Afganistani talunikele alternatiivid moonikasvatusele. me toetame ka endiste võitlejate ühiskonda taasintegreerimist. Äh, need endised võitlejad peavad loobuma vägivallast, austama Afganistani põhiseadust, äh, mitte omama kontakte terrorist, terroristlike rühmitustega nagu te teate, NATO on praegu välja töötamas üleminekuplaani ja sellest ilmselt räägib härra Rasmussen, kes ka siin kohal on. Euroopa Liit toetab nii ISAF-it kui ka NATO-t nii läbi liikmesriikide kui ka läbi meie delegatsiooni. meie saame väga oluliselt seda üleminekut toetada, kui see algab näiteks läbi Euro-, Jupoli Äh, aidates siis kaasa näiteks äh, nendes äh, provintsides, kus turvalisus pole nii kõrge. daamid ja härrad, Afganistan on väga karm koht. Afganistani arengut on pidurdanud kolmkümmend aastat konflikte, suur kirjaoskamatus, erinevad huvid, mis naaberriikidel on ja väga keeruline julgeolekuolukord. aga vaatamata nendele väljakutsetele, nagu proua Ashton Kabuli konverentsil ütles, teeb Euroopa Liit seda, mida on lubanud, me astume samme selleks, et viia oma süsteemid vastavusse Afganistani prioriteetidega, me käitume vastavalt oma tegevuskavale ning Euroopa Komisjon ja ka mõned liikmesriigid on selles suunas juba samme astunud. aasta kaks tuhat kümme tähendab seda, et Afganistani liidrid on valmis võtma suuremat vastutust ja suuremat omanditunnet riigi stabiliseerimise ja arendamise eest ja rahvusvaheline üldsus toetab seda, nagu ma ütlesin, juuni algus äh, me edastasime sõnumi äh, sellest, et rahu ja leppimine Afganistanis on võimalik. Äh, toimus konverents äh, Kabulis, kuhu kogunes äh, suur hulk delegaate üle kogu maa, kes panid kokku teekaardi rahule ja minu palvel Euroopa Liit rahastas selle konverentsi kokkukutsumist läbi demokraatia ja inimõiguste instrumendi ja see andis meile väga kasuliku võimaluse pidada dialoogi Afganistani valitsusega, hoolitseda selle eest, et meil oleks avatud ja kõikehõlmav dialoog eh, leppimisprotsessi osas. esimest korda Afganistani ajaloos ning meie toetusel olid eh, Äh, sellel kogul esindatud ka kolmsada naist ja Afganistani naisorganisatsioonid, naisõiguste organisatsioonid äh, hindasid seda väga. ja ma arvan, et see, see kõik aitas mõista, kui oluline on naiste roll Afgani ühiskonnas. Äh, me vaatame ka, kuidas me saaksime relvastatud opositsiooniga kontakti astuda Äh, Kabuli konverents oli väga oluline äh, verstapost Afganistani arenguteel. Äh, kokku tuli kaheksakümmend rahvusvahelist delegatsiooni alates tuhande üheksasaja seitsmekümne neljandast aastast ja see konverents toimus ilma ühegi vahejuhtumita ja seal konverentsil ei hakatud ka andma üleliigseid lubadusi, keskenduti just nimelt olulistele asjadele enne Kabuli konverentsi Euroopa Liit mängis väga olulist rolli tagamaks, et Londoni konverentsil antud kohustused tõepoolest ka täidetud saavad praegu on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit ning rahvusvaheline üldsus äh, säilitab surve ning aitab Afganistanil siis tõesti need head valitsemistavad ka ellu viia, nii et, et saavutataks tulemusi. ilma tugevate korruptsioonivastaste meetmetega ning parema haldussuutlikkuseta ei ole mingit jätkusuutlikku sotsiaalset ja majandusarengut. meie näeme, et Afgani pool on muutunud enesekindlamaks, nad tahavad äh, vastutust enda peale võtta aga me märkame ka puudujääke haldussuutlikkuse vallas. konfliktid ja sõda on äh, vähendanud äh, nende afgaanide äh, arvu, kes omavad vastavat ettevalmistust riigi juhtida. väga paljud takistused Äh, on seotud strukturaalsete puudujääkidega ning äh, eri, äh, suhete võrgustikuga keskvalitsuse ja kohalike valitsusorganite vahel. samuti lokkab korruptsioon, ei peeta kinni eelarve eeskirjadest ja probleeme on ka inimõigustega kooskõlas Euroopa Liidu tegevuskavaga keskendame oma jõupingutused just nimelt suutlikkuse suurendamisele, haldussuutlikkuse suurendamisele nii keskvõimu kui ka regionaalse võimu tasandil. ja loomulikult peab selleks tulema valmisolek ka Afganistani võimudelt, nad peavad olema valmis reformideks, sealhulgas ka riigiteenistuse reformiks. ma olen hiljuti hakanud Äh, viimasel ajal uurima, kuidas oleks võimalik Euroopa Liidu poolt äh, tsiviilametnikke toetada, tahaksin luua Kabulis regionaalsed koolituskeskused, samuti teistes äh, linnades, me jätkame nende Af-, me tahame ka seda, et Afganistani ametnikud tuleksid välja siis õigussüsteemi reformi alal konkreetsete ettepanekutega. kaheksateistkümnendal septembril Äh, toimusid siis parlamendivalimised, praegu on veel liiga vara öelda, millised on nende valimiste tulemused, aga üldiselt võib öelda, et nende valimiste näol on tegemist väga olulise sammuga Afganistani suveräänsuse teel. Äh, valimised toimusid tegelikult väga rasketes oludes ning valimiste pidamist sellistes tingimustes võib juba ise pidada saavutuseks ma käisin mõningates äh, valimisjaoskondades Kabulis ning mulle tõesti avaldas muljet äh, see, kui julged on Afganistanid, kuidas nad kasutavad oma demokra-, demokraatlikke õigusi, vaatamata sellele, et neid ähvardatakse, et julgeolukord on vilets ja neli koma viis miljonit häält anti siis nendel valimistel ja see on umbes neli, see tähendab, et umbes nelikümmend protsenti valijatest käis valimas ja võrreldes varasemate valimistega olid äh, valimised paremini korraldatud. Äh, meil oli olemas juba nimekiri nendest hääletusjaoskondadest e, üks kuu enne valimist ja see on juba oluline samm edasi võrreldes aastaga kaks tuhat üheksa, kus valimisjaoskondade äh, tehti teatavaks alles kaks päeva enne valimisi Äh, ja otsuste langetamise protsessid valimiskomisjoni poolt olid ka palju läbipaistvamad. valimisjaoskondi oli üldse siis avatud viis tuhat kaheksasada üheksakümmend seitse nais- ja noored kandidaadid osalesid valimistel ka rohkem, peaaegu nelisada naist kandideeris neil valimistel ja meie oleme valmis neid naisi toetama, kui nad eelseisvatel kuudel ametisse astuvad. aga valimised ei ole veel läbi. valimiste päev võib küll äh, olla möödunud üsna edukalt, äh, äh, tänu sellele, et neid valimisi toetasid paljud välisriigid ja äh, Afganistani julgeolekujõud ja ISAF tegid ka suuri jõupingutusi. aga me elame praegu väga kriitilisel ajal ja praegu loetakse valimistulemusi kokku ja see protsess kestab veel mitte aega ning sellega käib kaasas terve rida poliitilisi ja tehnilisi probleeme Äh, valimiskomisjon on hakanud juba provintside kaupa esialgseid tulemusi teatavaks tegema. Äh, valimispettusi leidis aset, äh, ei ole päris selge, millisel määral valimiskomisjoni ja valimiskaebuste komisjoni usaldusväärsus on praegu kaalul me peame väga hoolikalt jälgima neid protsesse, et nägema, kas need positiivsed protsessid, mis leidsid aset enne valimisi, jätkuvad. me peame nii valimiskomisjoni kui ka valimiskaebuste komisjoni toetama nende jõupingutuses probleeme lahendada. Euroopa Liit on valmis toetama seda protsessi ja e, tegema tööd selle nimel, et viiakse läbi ka üldine valimisreform, mida on väga vaja. aga valimiste edu ei sõltu tegelikult sellest, mida meie rahvusvahelise üldsus peame vabaks ja õiglaseks, vaid see, kas Afganist-, afgaanid ise peavad neid valimisi õiglasteks ja läbipaistvateks. kas valimised annavad tulemuse, mis on neile vastuvõetav? minu arvates need valimised näitavad, et afgaani rahvas on valmis oma riigi tulevikku kujundama ja tuletavad ka meile meelde, miks me oleme Afganistanis. meie ülesmärk on tagada rahulik ja stabiilne Afganistan, mis tagaks Afgaani rahvale arengu ja heaolu. kahe tuhande seitsmendast aastast on Afganistanis olnud Euroopa politseimissioon, mis on aidanud kaasa Afganistani stabiliseerumisele personal, selle EUPOL-i personal tuleb kahekümne kolmest Euroopa Liidu liikmesriigist ja tõesti, see missioon on andnud oma panuse Afganistani politsei ülesehitamisele vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Euroopa Liidu esindajana pean mina andma EUPOLile kohalikke poliitilisi suuniseid, ma äh, külastan EUPOLi missioone, arutan äh, nende rolli ka rahvusvaheliste partnerite ja Afgaani juhtidega ja ma teen äh, väga tihedat tööd härra Jukas, koostööd härra Jukas Avalaineniga, kes on EUPOLi uus juht ja täna tahaksin jagada äh, mõtteid äh, sellel teemal, kuidas saaks tugevdada ja muuta tõhusamaks Euroopa Liidu missioone Afganistanis. nagu te teate, EUPOL-il on kuus strateegilist eesmärki ning üritab neid eesmärke siis ka ellu rakendada. kõigepealt politsei juhtimine ja kommunikatsioonisüsteemid, siis kriminaaluurimiste osakonna loomine äh, siseministeeriumis, korruptsioonivastane strateegia, politsei ja kohtusüsteemide vaheline koostöö ning inimõigused. EUPOL äh, on praegu kasutanud äh, nende eesmärkide saavutamiseks siis politseid ja programme, on välja töötatud terve rida koolituskavasid, rohkem kui üksteist tuhat politseinikku on läbinud koolituse, EUPOL on ka ligemale kakssada kuuskümmend erinevat plaani äh, politsei reformiks. Äh, Euro, Eupol on andnud ka suure panuse nende poliitikate ja plaanide ellurakendamisele, on tugevdanud Afganistani politsei äh, võim-, võimekust võidelda korruptsiooniga on aidanud luua siis mobiilseid korruptsioonivastaseid meeskondi. ent me peaksime nägema ka seda suuremat pilti ning mõistma, et NATO koolitusmissioonid Afganistanis on viimase kahe aasta jooksul olnud just peamised osalised politseireformi osas ning on just olnud juhtival kohal politsei koolitamisel ja need missioonid saavad toetada siis kõigi NATO liikmesriikide ressurss, ressurssidele saavad kasutada siis lepingulisi töötajaid, kes politseikoolitust läbi viivad ning nende projektide eelarve on üle üheksa koma viie miljoni eh, USA dollari aastas eh, ja Euroopa projektide eelarve on palju väiksem mis nüüd edasi saab, kuigi meil on väga hea koostöö NATO programmidega, on oht, et EUPOL-i tõrjutakse üha rohkem kõrvale politseireformi läbiviimisel, kui me EUPOL-ile rohkem äh, tähelepanu ei osuta. EUPOL-i tegevus ei ole väga fokusseeritud ja see missioon peaks andma käegakatsutavamaid tulemusi, selleks et neid tulemusi saada, peab EUPOL keskenduma sellistele valdkondadele, kus nad tõesti saavad luua lisandväärtust. peamiseks prioriteediks peaks olema hald-, võimekuse suurendamine. me peaksime siiski aitama rohkem politseil personali koolitada, selles vallas saab EUPOL väga palju ära teha ning selleks, et nad seda saaksid teha, tuleb neile anda ka rahalisi vahendeid, et nad saaksid politseid koolitada suuremas mahus ja tõhusamalt ja lisaks äh, kahepoolsetele rahastamisalgatustele tegelikult EUPOL-il ei olegi mingeid vahendeid äh, programmide elluviimises. see viissada tuhat eurot, mis on ette nähtud EUPOL-ile, on liiga vähe selleks, et olukorda muuta ja seetõttu Euroopa Liidu äh, delegatsioon üritab siis rahastada seda läbi komisjoni äh, stabiilsusinstrumendi selleks, et me saaksime luua siis Bamjanis äh, ja Kabulis politseikoolituskeskused. ja seeläbi saaks EUPOL esimest korda tegeleda sõltumatult ja läbi viia oma politseikoolitusprogramme. praegu Euroopa Komisjon taha, uurib, kas eraldada veel täiendavat toetust politseikoolituseks ka läbi arengukoostöö instrumendi. EUPOL vajab ka rohkem toetust liikmesriikidelt, eh, nii sinna lähendatud personali poolt, eh, seda just selleks, et eh, saaks tegeleda ülesannetega, mis politseikoolituse vallas ees seisavad. tuleb leida viis, kuidas suurendada inimeste lähendamist EUPOL-i võib-olla võiks kasutada näiteks politseinikke, kes on hiljuti pensionile läinud ja kui me astume neid samme, mida vaja, siis EUPOL tõesti suudaks olla juhi positsioonil politsei arendamisel ja äh, saavutada selle mõju, mida me soovime. daamid ja härrad, Euroopa Liidul on vahendeid, äh, mida võiks äh, koondada teatud olulistele prioriteetidele Afganistanis me peaksime suurendama oma äh, me peaksime oma seisukohti selgemini esindama, sest et äh, me saadame sinna üha rohkem tsiviilisikuid, samas sõjaline personal koha peal väheneb ja me teame, et äh, kõik su arengud on seotud julgeolekuga ning sõjalise strateegia kõige olulisem ülesanne on selle tagamine ja ärgem unustagem, et hiljutised valitsused äh, oli vaid üks oluline verstapost. me peame hoolitsema selle eest, et uus par-, parlament paneks äh, paika tõhusa äh, kontrollisüsteemi. tegemist on väga pikaajalise pro-, projektiga. on väga palju asju, mida me saame juba praegu teha. näiteks toetada hea, häid valimistavasid ja inimõigusi kõigil valitsustasanditel, aidata äh, välja töötada majandus- ja koostööstrateegiat naaberriikidega. meie strateegia näeb ette tegelikult kõiki neid elemente ning me jätkame koostööd Afgan-, afgaanide ja kõigi oma äh, rahvusvaheliste partneritega, USA-ga, ÜRO-ga, NATO-ga selleks, et need eesmärgid ka saavutataks. Merci, nous avons suur aitäh! nüüd sõnavõtud parlamendisaadikutelt, tahaksime meelde tuletada rahvusparlamentide saadikutele, et kui te sõna soovite, siis palun andke teada oma sõnavõtusoovist. ja muidugi mõistame, teile sõna anname. võttes arvesse, et meil on suhteliselt vähe aega ja võttes arvesse ka täna hommikusi kogemusi, siis ja võttes arvesse, et NATO peasekretär tuleb siia kell neli täpselt, palun, et te võimalikult lühidalt kommenteeriksite ja võimalikult lühidalt ka oma küsimused esitaksid, nii et arutelu saaks olema sisukas, aga et me lõpetaksime ikkagi õigel ajal. härra Adlaki, kes on raportöör Afganistani küsimustes, saab nüüd sõna. Thank you. Thank you, Mr uh, Ambassador for uh, suur tänu härra suursaadik, suur tänu olukorra kirjeldamise eest äh, Euroopa missioonidest Afganistanis. Te olete olnud ametis ainult paar kuud, sellepärast ei oleks õiglane teie käest liiga palju küsida. Afganistan on väga vastuoluline riik äh, raskes olukorras. kuid ma tahaksin lihtsalt öelda, et ma oleks eelistanud rohkem realistlikku pilti Afganistani pil-, Afganistanist ja ka Euroopa Liidu mõjust. Te andsite meile roosilise pildi ja see valmistab mulle muret. Te peaaegu ei maininudki seda, et Afganistanis käib sõda juba üheksa aastat ja ükskõik, mida Euroopa Liit ei teeks äh, tsiviilsektoris on need Euroopa Liidu missioonid Eupoliga või mõne teise rahvusvahelise organisatsiooniga, ei saa ära unustada seda, et tegemist on seal sõjaga, isegi kui sekkutakse tsiviiltasandil. Euroopa Liidul ei ole mitte mingit strateegiat, tegevuskava on väga nõrk, seal on ainult meie head kavatsused meil ei ole mitte mingit strateegiat, sellepärast et peaks olema mingi ühenduspunkt selle vahel, mida Euroopa Liit teeb, mõeldes sellele, et seal on üheksa aastat käinud sõda. Euroopa Liit peaks ütlema midagi selgesõnalisemalt äh, poliitilisel tasandil peale selle on levinud seal vaesus ja korruptsioon ja mingit paranemist pole näinud, Afganistan on üks maailma vaesemaid riike, üheksa aastat on kestnud seal sõda ja on antud suurel määral abi. peale selle inimõigustest ei peeta kinni, tsiviilisikuid tapetakse, see peaks olema ka väga suureks mureks äh, rahvusvahelisele üldsusele, nii et ma oleks ettevaatlikum ja realistlikum olukorra kirjeldamisel. ma hindan seda, mida te rääkisite Eupoli kohta ja seda, et Euroopa Liit soovib realistlikumat visiooni selle kohta, mida Eupolil on võimalik ära teha. ja mulle väga meeldis see, et NATO koolitusmissioone sooviti paremini lõimida Euroopa Liidu tegevusse. sellepärast, et NATO on aidanud rahvuslikku politseid üles ehitada, sada viitekümmet miljonit eurot ei, EUPOL-i kasutada pole võimalik tegelikult võrrelda NATO koolitusprogrammiga. kuid kahe missiooni lõimimine peaks toimuma kiiremini. me peaksime EUPOL-i rahvusvahelisse tegevusse paremini kaasama selleks, et äh, Afganistanis saaksid kõik võõrad võimud äh, järgnevate aastate jooksul lahkuda. parlament Liit äh, järgnevatel kuudel soovib välja töötada oma strateegiat ja rääkida sellest, mida on Euroopa Liidul võimalik Afga-, Afganistani jaoks ära teha. ja ma loodan, et meil on võimalik teiega teha tihedamat koostööd. igal juhul te olete ära teeninud meie toetuse ja meie head soovid, aitäh! suur tänu ja härra Berman! härra Berman, kes on Euroopa Parlamendi Afganistani delegatsiooni president. Uh, kallis Vikao Tasutšaskas, suur tänu sinu püüdluste eest. mul on sulle neli küsimust. ma ei, ja ma esitan üpris konkreetsed küsimused. mis on valimiste väärtus, kui ei ole valijate nimekirja? kui ei ole nimekirja valijatest, kus iga valija on seotud mingi valimisringkonna ja valimisjaoskonnaga. kas erinevate Afganistan, Afganistani institutsioonide legitiimsus võib sellega väheneda? teiseks kas neid institutsioone on vaja tugevdada ja Euroopa Parlament kavatseb koostööd teha, kavatseb Afgaani, afgaanidega ühendust võtta ja vaadata, mida on võimalik ära teha Kabulis. kuid mind üllatab Euroopa roll või see, mida teie selle kohta ütlesite, sest minu arvates on see olnud meie ülesanne olnud juba. me oleme üritanud võimekust parandada, välja koolitada ametnikke, nii et mida võiks Euroopa Liit veel paremini teha? kolmandaks, EUPOL. see on väga tore projekt, kuid äh, sellel on probleeme ja meil tuleb teha valikuid. me peame mõtlema, kas jätkame või lõpetame jätkamine tähendaks investeeringuid ja paremat keskendumist, keskendumist minu, keskendumist minu arvates tsiviilpolitsei väljakoolitamisse ja seda mitte NATO raamistikus, sellepärast et NATO on sõjaväeline organisatsioon ja tsiviilpolitseil ei ole mitte midagi pistmist sõjaväega. nii et seda ei tohiks teha NATO egiidi all. ja ma härra Lakiga rääkisime sellest juba, kui me arutasime tema raporti muudatusettepanekutest. nii et milline on teie arvamus, millele me peaksime keskenduma EUPOL-i missiooni puhul? ja neljandaks, te ei maininud peaaegu üldse korruptsiooni. Euroopa Liit nagu ka teised doonorriigid leiavad, et äh, probleemiks on korruptsiooniga leppimine ja ka härra Karzai tihti lõpetab uuringuid siis, kui korruptsioonikahtlused jõuavad liiga tema lähedastesse ringkondadesse. nii et on täiesti selge, et äh, Afganistan sõltub välisabist, kuid me peaksime siiski mõtlema, kas seda tuleb alati anda, nii et milline on teie arvamus selle kohta? suur aitäh! ja nüüd võttes arvesse, kui palju soovitakse sõna, palun, et te piirduksite kahe minutiga. kui võimalik, üks küsimus, üks kommentaar, aga kaks minutit. härra Zingeris, Leedu välisasjade komisjoni president, palun uh, uh, kallid sõbrad, kallis suursaadik, suur aitäh äh, selle äh, sõnavõtu eest ja selle panuse eest, mida sa annad niivõrd keerulises riigis. ma mäletan äh, veel seda aega, kui sa olid pealäbirääkija Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimistel ja ma, ma mäletan, kui rasked need läbirääkimised olid. nii et, et ma arvan, et sinu sinu töö on praegu väga oluline ja väga palju sõltub äh, kodanike ühiskonnast. sellest, kas nad äh, toetavad seda, mida äh, me soovime või mitte me Afganistani tegelikkusest on loomulikult väga kaugel need mõtted, mis olid omal ajal Thomas Jeffersonil. nii et, et äh, kuidas neid ideesid ellu viia Afganistanis, kus on eraldi koolid poiste ja tüdrukute jaoks. kuidas äh, äh, näiteks harida lapsi äh, Äh, kodaniku vaimus piirkondas, äh, kus Euroopa väärtustest ollakse väga kaugel, kuidas seda lõhet ületada? Äh, kuidas neid ideesid levetada mitte ainult politsei ridades, mitte sõjaväe hulkades, vaid, vaid üldse, võtame kas või näiteks meie naabruse näiteks äh, meie Lähis-Ida poliitika tihtipeale takerdub igasugustesse religioossetesse äh, probleemidesse äh, meil siin Euroopas on oma partnerid, aga seal Afganistanis me oleme ka nendest partneritest kaugel, nii et, et kuidas me siis saaksime üldse toime tulla Eh, selliste väga keeruliste probleemidega, selle tohutu lõhega, mis on meie vahel ja Afganistani ühiskonna vahel. suur aitäh ja proua Kopa! Uh, mis aitäh, äh, härra suursaadik, te olete väljendanud väga diplomaatiliselt Afganistani valimiste teemal. ma ei ole päris kindel, kas ma sain päris hästi aru sellest, mida te ütlesite. Te rääkisite siin mingitest topeltkriteeriumitest. kas te mõtlete, et on olemas kriteeriumid äh, Euroopa jaoks ja siis on sellised kriteeriumid, mis äh, idamaade jaoks kõlbavad? kas see on siis Euroopa Liidu positsioon või? me teame jällegi, et Afganistani väärimistel leidis aset vägivalda, pettumust, vähemalt seitseteist inimest sai erinevates rünnakutes surma. Afganistani Vabade Valimiste Sihtasutus ütles, et ähm, kuidas alaealised hääletasid, kuidas äh, korduvalt hääletati Äh, härra suursaadik, kogu see protsess selle asemel, et poliitilise süsteemi legitiimsust tugevdada, lihtsalt suurendab kahtlusi rahvusvahelise äh, üldsuse aadressil ning äh, tekitab uusi konflikte kohalike liidrite vahel. minu arvates meie Euroopa Liiduna ei ole siiamaani varasematest kogemustest Afganistanis õppinud, aitäh. suur aitäh ja härra Robert Walter, palun uh,. I... aitäh, esimees mul on lihtne küsimus, ma tahaksin suursaadikut tänada tema ettekande eest, eh, selle eest, eh, Äh, mida ta peab tegema. suursaadik, üheksakümmend protsenti heroiinist, mida Euroopa tänavatel müüakse, on pärit Afganistanist. ja see kõik läheb meie tervishoiu ja kriminaalsüsteemile maksma miljardeid. korruptsioon on Afganistanis levinud kõikidel tasanditel ja, ja mässuliste tegevuste rahastamine on otseselt narkokaubandusega seotud maapiirkondades äh, sõltutakse oluliselt just nimelt narkokultuuride kasvatamisest ning äh, seetõttu nende kultuuride jõuga hävitamine tooks kaasa vaesuse. nagu ma aru saan, on ÜRO andmetel äh, sissetulek oopiumimoonidest kuskil miljard dollarit aastas Euroopa Liidu ja teiste liikmesriikide abist kulutatakse väga palju võitluseks mässulistega. meil siin Euroopa Liidus on üsna suuri kogemusi eh, selliste põllukultuuride kokkuostmisega, mida keegi ei taha ja siis neid laoshoid-, nende laoshoidmisega seni, kuni nad mädanevad. miks me siis neid oopimimoone ka kokku ei osta? ja ja kirjutame siis talunikele välja siis eh, tšeki selle saagi eest ja selle tšeki peab kinni maksma Afgani-, Afganistani valitsus. ja siis me võiksime kasutada veel oma oskusteadmisi ja maksta talunikele selle eest, et nad üldse midagi ei kasvata. nimetame seda maa tootmisest väljajätmiseks. ja samuti võiksime me muidugi äh, soovitada neil kasvatada alternatiivseid kultuure ja kui me leiame, et nad ikka veel moone kasvatame, siis me võime selle põllu hävitada ja maksmise lõpetada. aga suursaadik, ma tahaksin teilt küsida, et kas oleks võimalik mingi radikaalne lähenemine mässuliste rahastamisele, kas me saaksime siin Euroopa Liidus legitiimselt kuidagi selle vastu midagi ette võtta? Merci aitäh, Anna Komes. ja siis saab sõna jällegi suursaadik Usatskas. Uh... suursaadik, mina ei saa toetada seda, mida te ütlesite selle kohta, et afgaanid ise hindavad kõige paremini, kas valimised olid vabad ja õiglased, nagu proua Koppa, nii leian ka mina, et meie ei tohi Afganistani osas oma standardeid allapoole lasta ning ma tahaksin teada, mida teie arvate äh, nendest äh, raportitest vägivalla ja pettuste kohta, mis Afganistani valimistel aset leidsid. ma loomulikult äh, pean lugu nendest inimestest, kes olid piisavalt julged, et valima minna. Eupoli osas tahaksin ma ka küsida, et miks me ei ole võtnud sellist õiget lähenemist, mis on vajalik Afganistani politsei koolitamiseks õiguskorra osas ma tahaksin küsida, kas me oleme kohtuvõimu osas midagi saavutanud, sest mis mõtet on meil politsei ja sõjaväelaste koolitamisega, kui kohtusüsteemi osas midagi ette ei võeta, sest me teame, kui palju nad saaksid naiste õiguste ja korruptsiooni osas ära teha. ja ma tahaksin küsida, kas Euroopa Liidu tegevuskava puudutab äh, ikka täpselt Pakistani ja Afganistani ja kuidas te teete koostööd Euroopa Liidu esindajaga Pakistanis ning lõpetuseks, kas teie või keegi Euroopa Liidu nimel ütles ameeriklastele, et mehitamata lennuaparaatide kasutamine on vastuolus äh, rahvusvahelise õigusega ja äh, võib meile kõigile veel kurjasti kätte maksta suur aitäh ja härra suursaadik. Yes, uh, well, set, set minutes. Okay, well, uh, the questions, the questions uh, consisted of ten äh, küsimused ise kestsid juba kümme minutit, aga kõigepealt ma tahaksin tänada inimesi, kes mulle neid keerulisi küsimusi esitasid, tegemist oli ka huvitavate küsimustega. ja Äh, läbi teie saan ma edastada Afganistanis Euroopa Liidu sõnumit ja seda ma ütlesin ka president Karzaile, enne kui ma siia Brüsselisse tulin, et mind siin ilmselt korralikult grillitakse ja mulle esitatakse väga karme küsimusi olukorra kohta koha peal. kõigepealt vastaksin nendele küsimustele, mida esitas härra Arlaki ja ka mitmed teised, nimelt minu suhtumine, et minu ettekanne oli liiga optimistlik Äh, see äh, probleem on niivõrd keeruline, et kui ei ole optimisti, siis Afganistanis ei olegi võimalik töötada. me peame olema ettevaatlikult optimistlikud, aga samas me peame ka aru saama, mis on saavutatav. jah, me sooviksime, et meil oleksid samad kriteeriumid, proua Gomes, jah, me rakendame afgaanide puhul sama, samu kriteeriumeid. me tahaksime, et valimised toimuksid samamoodi nagu Portugalis, Hispaanias, Leedus või Šveitsis, aga niipea seda seal ei juhtu ma tahan olla aus teie ja lugupeetud maksumaksjate ees, kes meie arutelu jälgivad pär-, me oleme riigis, kus üheks, mitte üheksa aastat ei ole kestnud sõda, vaid ligemale kolmkümmend aastat on olnud igasugused sisekonfliktid. meil on tegemist riigiga kus, kus kaheksakümmend protsenti elanikest on kirjaoskamatud. Eh, tegemist on riigiga, eh, kus keegi ei tea ei kindral, ei president Karzai ega kindral Petreus ega president Obama, kui palju afgaane Afganistanis üldse elab ja see on probleem, millele juhtis tähelepanu härra Berman ja seetõttu Euroopa Liit tahabki afgaane aidata, et viiaks läbi vali-, valimisreform ja me oleme selleks juba ettevalmistusi alustanud. asi ei ole ainult valimisnimekirjades, mis on loomulikult väga olulised äh, selleks, et tulevikus saaks demokraatlikke valimisi läbi viia. oluline on ka see, et me Äh, aitaksime afgaanidel viia läbi valimisreformi äh, ja viiksime sisse ka sellise ühekordse hääle, mida ei saa teistele edasi anda. minu arvates selle puudumine praegu takistabki just nimelt poliitiliste erakondade ja liikumiste arengut Afganistanis. jah, minu vastus on see, et olukord on keeruline, valimised äh, olid üsna vägivaldsed, aga kuidas mitte toetada rahvast, kes äh, vaatamata vägivallale läksid häält andma? minu arvates on see kõige, kõige julgustavam märk, mida ma Afganistanis olen viimasel ajal üldse kogenud. nüüd teised küsimused. härra Arlaki, äh, ma jälgin väga suure huviga neid arutelusid, mis toimuvad nii siin parlamendis kui ka ÜRO-s uue strateegia osas, aga mina oma seisukohast ütlen, et meil on olemas strateegia, me teame, mida on vaja teha. ja meil on vaja koha peal tegutseda, meil on selleks vaja teie toetust, meil on äh, vaja näiteks tugevdada EUPOL-i, meil on vaja äh, Äh, rohkem koolitajaid liikmesriikidest, palun aidake meid selles osas. nüüd, mis puudutab äh, neid küsimusi, mis mulle esitas härra Berman, mida ma arvan valimistest, nendest ma juba rääkisin. teiseks, äh, kuidas on asi institutsioonidega? jah, meil on olemas vastav punkt Euroopa Liidu tegevuskavas ja muide, minu kohalolek Euroopa Liidu eriesindajana on ka üks osa sellest plaanist. minu eesmärk ongi just kohalike institutsioonide suutlikkust tugevdada. me oleme seda teinud läbi UNDP, meil on Afganistani ees seisab tohutult palju väljakutseid. Nad peavad väga kiiresti õppima õppima, meie korraldame siis äh, viiepäevaseid kursuseid valitsemise teemal, siis äh, veel kõik otsuste langetamise protsessid, konsultatsiooniprotsessid erinevate ametkondade vahel, selles vallas on veel väga palju tööd teha, et äh, siin määrused paika panna ja ma tean, et prantslased, britid aitavad siin, jagavad oma kogemusi ametkondade vahelise koostöö vallas, aga meil on vaja ka pikaajalisi investeeringuid kellelegi milleks, kelleltki. ja siin äh, tulebki äh, jutuks Euroopa Liit, tuleb aidata neid äh, riigiametnike koolituskeskusi, et koolitada välja tulevasi Afganistani liidreid ja, ja selle ettepanekuga tahaksin ma komisjoni ette tulla ja loodetavasti te toetate seda ettepanekut, kui me hakkame selliseid riigiametnike koolituskeskusi kogu Afganistanis looma. nüüd, mis puudutab Eupoli, jah, Neil on kuus strateegilist eesmärgi ning need eesmärgid peegeldavad Euroopa Liidu tegelikkust, sest asi on konsensuse leidmisel erinevate liikmesriikide vahel. meil on väga pühendunud inimesed, kes teevad äh, väga olulist tööd, aga nende manööverdamisruum on väga piiratud ja seetõttu ma soovitan täpselt nagu härra Arlakigi, et me peame keskenduma mingile ühele prioriteedile ja nii afgaanid kui ka ameeriklased, kes on eraldanud tohutu suuri raha, rahasid, saavad sellest aru, aga kellelgi pole nii palju suutlikkust ja kogemusi, kui on EUPOL-il, nimelt just nimelt tsiviilpolitsei koolitamine ja selleks olekski meil vaja rohkem ressursse, et teha tõeline, tõeliselt oluline investeering äh, tulevikku et äh, just arendada siis äh, tsiviilpolitseid, kes suudaks kuritegusid uurida, kes oleks vastutusvõimeline. viimane küsimus äh,, härra Berman ja mida esitasid ka teised, puudutas korruptsiooni. tegemist on tõepoolest väga tõsise probleemiga ja seetõttu juhingi mina Euroopa Liidu jõupingutusi ja ka rahvusvahelise üldsuse jõupingutusi, et enne Kabuli konverentsi juba selle teemaga tegeleda ma olen väga hea, et äh, Kabuli konverentsi deklaratsioonis seda teemat samuti mainiti, aga nüüd on äh, vaja minna nendest deklaratsioonidest käegakatsutavate tulemusteni. Äh, mõningasi edusamme on juba aset leidnud. ma külastasin hiljuti ühte provintsi, mille peakohtunik rääkis mulle, et Äh, üks prokurör ja Haridusameti juht on praegu korruptsiooni tõttu vahe all, vahi all. ma külastasin ka äh, äh, peaprokuröri korruptsioonivastase võitluse üksust, kus siis EUPOL teeb siis süüdistajatega koostööd ja koolitab Afganistani prokuröre just selleks, et nad tuleksid toime tõsiste korruptsioonijuhtumitega niisiis rahvusvaheline üldsus on teinud jõupingutusi ja ma loodan, et me suudame äh, selles vallas äh, veel palju ära teha. Äh, kallis sõber Emmanuelis tõstatas väga huvitava ja väga keerulise küsimuse. kas me võidame Afganistanis või luuda, kaotame, ma arvan, et me ei saa endale kaotamist lubada, nii palju on lihtsalt kaalul. ja ma tahaksin öelda, et mingeid kiireid lahendusi ei ole, me peame Afganistaniga tegelema pikka aega. nüüd meil on vaja veelgi aktiivsemalt tegutseda Afganistanis. ma arvan, et ei saa seda lõhet Afganistani ja meie vahel nii kiiresti ületada, me peame aru saama, et tegemist on teistsuguse kogukonnaga, teistsuguse ühiskonnaga, neil on oma väärtused, oma usk, me peame sellest lugu pidama aga nagu ettevalmistused valimisteks on näidanud, me saame edasi liikuda Äh, luues siis sellise läbipaistvama protsessi osalusdemokraatia suunas. valimiste teemalisele küsimusele ja topeltstandardite teemale ma juba vastasin, jah, äh, rahvusvahelises meedias on äh, räägitud pettustest äh,, Äh, see info on registreeritud, aga nagu ma ütlesin, protsessid käivad ning valimiskaebuste komisjon peab ähm, leidma lahenduse ning ma loodan, et nad langetavad otsuse, mis Äh, on vastuvõetav Afgaani rahvale, et afgaanid leiavad, et tegemist on tõesti läbipaistva ja kõiki haarava protsessis, protsessiga. ja seetõttu ongi väga oluline toetada just nimelt valimiskaebuste komisjoni ja valimiste komisjoni. härra Walter äh, tegi mõned väga huvitavad ettepanekud äh, aga ma kardan, et neid ettepanekuid ei ole eriti kerge ellu rakendada. jah, mina olen lennanud äh, üle Helmandi protsi-, äh, provintsi äh, ja näinud neid moonipõlde. meil tõesti on vaja mingit uuenduslikku kava aga kui see kava ei ole jätkusuutlik, siis me mingeid tulemusi ei saavuta Euroopa Liit on eraldanud olulisi summasid selleks, et pakkuda siis Afgaani talunikele alternatiivseid elatusallikaid, et nad hakkaksid tõesti kasvatama mingeid muid kultuure kui oopiumimoone. ja äh, kohtusüsteem lõpuks. Äh, siin on probleemid mitmetasandilised, kõigepealt põhiprobleem on selleks selles, et haldussuutlikkus on väga väike. meie nüüd aitame afgaane. meil on olemas eksperdid, kes aitavad täiustada äh, siis äh, just kohtusüsteemis heade valimis, valitsemistavade osa. meil on ka ekspert, kes teeb koostööd kolme kohtuinstitutsiooniga, ma olen temaga kohtunud, ma olen kohtunud ka siis eh, kohtusüsteemi tähtsate esindajatega ja nende jaoks on kõige olulisem paika panna prioriteedid, kuidas kehtestada palgasüsteem, eh, kuidas tagada julgeolek töökohal. Eh, tegemist on probleemidega, mis kõik vajavad lahendamist, aitäh aitäh, meil on veel kakskümmend minutit aega ja kuus sõnavõtjat, nii et palun tõesti tehke hästi lühidalt. väga palju küsimusi on juba tõstatatud, nii et palun üritagem vältida kordamist ja te saate ühe minuti. härra Taaler, palun. Uh, thank you, Mr Ambassador to for... suur tänu, härra suursaadik, et olete täna tulnud siia Afganistan on eriliste traditsioonidega riik, neil ei ole olnud tugevat keskvalitsust ja ma arvan, et praegu on olukord samasugune. praegusel hetkel oleme me Euroopa Parlamendis vastu võtmas resolutsiooni Afganistani kohta ja paljud meist soovivad üles näidata meie inimeste poliitilist tahet sellest lõksust välja tulla lõksust, mis on viimase üheksa aastal muutunud järjest õudsemaks ja ma tahaksin teada, mis on teie arvamus ettepaneku kohta korraldada poliitilist protsessi Afganistanis ja see tähendaks seda, et kaasatud oleksid kõik äh, tähtsamad äh, sõjalised jõud selleks, et koalitsiooniväed saaksid Afganistanist lahkuda niipea kui võimalik. milline on teie arvamus selle ettepaneku kohta? mis te arvate, kas selline poliitiline protsess oleks võimalik? mina leian, et meil on vaja sellest lõksust välja saada, sest mida kauemaks me sinna jääme, seda sügavamale me langeme. ja me ei tohiks Afganistanil lubada rahvusvahelisel terrorismil kasvada, kuid kõike muuga peavad nad ise hakkama saama, see ei ole meie ülesanne, aitäh. härra Raidma Eesti Parlamendi kaitsekomisjoni president. My question is um... suur tänu. minu küsimus on ühe institutsiooni kohta, mida ta siiamaani ei ole mainitud, nimelt Afganistani parlament. me toetame Afganistani valitsust, keskvalitsust, regionaalseid valitsusi, Afganistani politseid, me toetame valimiskomisjoni aga mis te ütlete Afganistani parlamendi kohta? ma olen olnud mitmeid kordi Afganistanis ja ka Afganistani parlamendis. me alustasime Eestis ühe programmiga selleks, et afgaane tehniliselt toetada ja ma kutsuksin oma kolleege erinevatest parlamendist üles leidmaks teid, kuidas toetada meie kolleege Afgaani parlamendis sest see on päris tähtis küsimus selleks, et tugevdada nende positsiooni Afganistani ühiskonnas. mulle tundub, et me oleme nad ära unustanud. härra Tanok, palun. Äh, siin keegi tundis väga suurt muret sellepärast, et Afganistanis poisse ja tüdrukuid koolitatakse eraldi, tegelikult tüdrukud õpivadki paremini, kui poisse neid segamas ei ole. aga mõnedes Af riikides ei saa tüdrukud üleüldse mingit haridust ja väga äh, Afganistani kriminaal- ja karistusteadustikes on šariaadi seadustel ikka väga oluline roll, aga minu küsimus tegelikult puudutab suhteid naaberriigi Pakistaniga. Äh, härra suursaadik, kas härra Sadari teeb ikka piisavalt, et omaenda relvajõude kontrollida? Äh, kas ta mitte ei toeta Afganistani Talibani? Äh, sellepärast, et siin on ju suur oht ka te Pakistani destabiliseerimiseks pärast üleujutusi ja ja ma tahaksin küsida, et kas te teete koostööd ka Indiaga, sest seal püütakse ju ka demokraatlikku ühiskonda üles ehitada ja kuidas on lugu alternatiivsete varustusteedega sõjaväele, näiteks kui vältida Pakistani ja kasutada näiteks Venemaad, ma pean siin silmas just Euroopa Liidu ja ISAF-i missioonide julgeolekut. aitäh ja proua Kill-Nielsen, palun. aitäh, lugupeetud suursaadik, ma tahaksin küsida teilt äh, Kabuli konverentsi lõpliku deklaratsiooni kohta, seal on ette nähtud, et aastaks kaks tuhat kaksteist viiskümmend protsenti rahvusvahelisest abist äh, jaotatakse veel, äh, välja Kabuli panga abil läbi riikliku eelarve. kuidas te kavatsete tagada seda, et neid vahendeid ka õigesti kasutatakse, on esimene osa minu küsimusest ja see muidugi puudutab ka korruptsiooni äh, aspekte. ja lisaks sellele tahaksin mainida veel ka ajakirjanike tööd selles riigis ja nende juurdepääsu informatsioonile. Te kindlasti olete kursis sellega, et Herve Keskie ja Stefan Taponier, kaks prantsuse ajakirjanikku, on juba üheksa kuud Afganistanis kinni peetud. Prantsuse võimud muidugi mõista tunnevad äh, suurt muret nende olukorra pärast ning regulaarselt informeerivad ennast. aga ma tahaksin teada, mida saab Euroopa tasandil ära teha selleks, et need kaks ajakirjanikku vabastataks, aitäh! Merci aitäh. ja Rumeenia saadikute esindajad. Are... suur tänu, härra esimees, mulle tundub, et me oleme tõesti lõksu sattunud siin ka liikluse reguleerijate pärast. aga võib-olla just sellepärast, et me saaksime tegeleda nii tähtsa küsimusega nagu Afganistan. ma tahaksin kõigepealt õnnitleda suursaadiku Šakas tema panuse ja pühendumuse puhul. Nad on teinud ära väga tähtsa töö. jah, daamid ja härrad, meie kõikide riikide jaoks on suureks äh, väljakutseks Euroopa Liidu missioon Afganistanis, kuid ma arvan, et Afganistan on Euroopa Liidu jaoks ka võimaluseks. selleks, et me nii-öelda reklaamiks seda riiki ja parandaksime selle riigi võimekust institutsioonide ülesehitamisel ja kriisi ohjamisel. see on väga tähtis, sest äh, mees ei ole mitte ainult väljakutsed, vaid ka võimalused. see Afganistan on ka nii-öelda lakmustestiks äh, Euroopa Liidu ja NATO suhetele kuna NATO-l on palju parem varustus ja tal on palju rohkem kogemusi selles valdkonnas siis Euroopa Liit peaks keskenduma institutsionaalsele arengule. see on suure tõenäosusega võtmetähtsusega, kui me räägime Afganistani edust, kui me räägime koostöö ülesehitamisest, siis Euroopa Liit peaks võtma juhtrolli. me peaksime mõtlema sellele, et head juhtimistavad on äh, väga tähtsad kõikide valdkondade jaoks ja see on just see, mida Euroopa Liit saab vahendada Afganistanis, sest daamid ja härrad, julgeoleku kõrval Afgani, Afgaani kodanikud peavad teadma, et nad võivad usaldada avalikke teenuseid ja neid praegusel hetkel seal peaaegu ei olegi. ja lõpetuseks veel üks küsimus, kuidas härra suursaadik hindate teie Euroopa missioon, Euroopa Liidu missiooni arenguid Afganistanis, arvestades sellega, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus või teises pooles teatud riigid on juba teatanud, et nad kavatsevad oma sõjaväeüksused Afganistanist välja tuua? aitäh, härra ja härra Janes. Eh, suur tänu, härra suursaadik suur tänu, suur tänu teie ettekande eest. härra Javier Solana ütles paar päeva tagasi eelmisel, vabandust, esitles paar päeva tagasi eelmisel reedel oma raamatut ja selle raamatu esitlusel Madridis ütles ta, et äh, sõda Afganistanis ei ole võimalik sõjaväega võita. ma tahaksin teada saada, mida teie arvate sellest Javier Solana ütlusest? meil on aega vähe, sellepärast veel üks hästi lühikene küsimus, kui lubate. peaaegu kõik on parem kui see, kui rahvusvaheline kogukond tõmbub Afganistanis tagasi ja jätab Talibanile vabad käed. nii et äh, võib juhtuda, et Afganistanist saab jällegi rahvusvaheline, rahvusvahelise terrorismi kasvulaval. Äh, aitäh! Äh, suur aitäh jällegi nende väga huvitavate küsimuste eest. kõigepealt härra Taaler ja ma vastaksin kõigepealt siis küsimusele, mis puudutas poliitilisi protsesse ja seda, kas sõda on võimalik sõjaväe abil võita. Äh, lahendus peitub poliitilises ja sõjalises protsessis. Äh, sellest me lähtume, äh, selles protsessis me osaleme ja me toetame väga Afganistani valitsuse jõupingutusi siis leppimise osas. minu arvates on väga oluline, nagu härra Taalergi ütles, pidada silmas seda, et vägede väljaviimine on võimalik ainult siis, kui me loome sellised alustalad, millele tuginedes afgaanid ise saavad oma riiki juhtida, praeguseks neid alutal-, alustalasid veel ei ole ja ma tahan öelda seda, et me peame Afganistani jääma, sellepärast et kui me sealt praegu lahkume, siis jääb sinna järele täielik segadus ja selle tulemusena su suureneb regioonis ebastabiilsus ja võib isegi puhkeda sõda. ja seetõttu ma tahaksin avaldada tunnustust kõigile neile riikidele, kes on andnud oma panuse Afganistani stabiilsuse suurendamisse, saates sinna oma vägesid ja tahaksin avaldada kaastunnet nende Euroopa, nendele Euroopa Liidu kodanikele, kelle pereliikmed on Afganistani kaitstes surma saanud me peame jätkama ka oma arengupoliitikate elluviimist Afganistanis ja just siin on Euroopa Liidul väga oluline roll mängida. nüüd, mis puudutab Eesti parlamendi saadiku küsimust, siis jah, ma tervitan äh, teie huvi äh, Afganistani parlamendi vastu meil on olnud kahepoolseid probleeme, aga probleeme ka Euroopa Parlamendiga, kõik asjad ei ole väga sujuvalt läinud. ma arvan, et on väga oluline, et me kasutaksime ära seda hoogu, mis meil on, eriti nüüd, kui tuleb kokku uus parlament Äh, tõenäoliselt äh, kuskil novembri lõpus või detsembris, et me looksime tõesti kontaktid parlamendiliikmetega, et me neid suunaksime, kui nii võiks öelda, ja aida-, aitaksime neil mõista, milline on parlamendisaadikute roll, kuidas parlamendisaadikud käituvad, äh, kuidas on suhted, kuidas peaksid olema suhted teiste institutsioonidega ja Eh, seetõttu me olemegi kutsunud näiteks härra Bermani eh, niipea, kui ta saab, eh, külla Afganistani uuele parlamendile. ja muide, seda parlamentidevaheliste suhete küsimust me oleme arutanud ka Euroopa Parlamendi juhatusega, Euroopa Parlamendi presidendi härra Puusekiga. hariduse osas ma ei hakkaks eriti midagi ütlema, aga Äh, siin oli küsimus Pakistani rolli kohta. härra Tänok esitas selle küsimuse. me kõik äh, saame aru, kui äh, tihedalt Pakistani probleemid on Afganistaniga seotud. tegemist on riikidega, mis on läbi ajaloo seotud ja nende praegune areng on ka väga tihedalt seotud ja seetõttu Euroopa Liidul ongi olemas tegevuskava nii Afganistani kui ka Pakistani jaoks ning ma teen väga tihedat koostööd oma kolleegiga, kes asub Islamabadis ja samuti teen koostööd liikmesriikide ja, ja USA-ga. mõningad edusammud on toimunud äh, nende kahe riigi vaheliste suhete arengus. vaja on tõesti väga tihedat strateegilist koostööd, et näiteks lahendada rahvusvahelise terrorismi probleeme Äh, mis seotub just Pakistani ja Afganistaniga. nüüd, kui rääkida alternatiivsetest varustusteedest, siis äh, sellega me tegeleme, me oleme pööranud palju tähelepanu piiriületuspunktidele põhjas, aga samas, kui te vaatate kaarti, siis ega mingeid väga äh, suuri alternatiive varustusteede osas ei ole, ongi kas Pakistan või Kesk-Aasia. aga Äh, on lootustandvaid märke, et majanduskoostöö erinevate regioonide vahel äh, tugevneb, erinevate riikide vahel selles regioonis. näiteks meil on äh, gaasijuhe Turkmeeniast läbi Afganistani, Pakistani ja Indiasse ja ma loodan väga, et see kõik aitab luua neid uusi platvorme, mm, kus siis need majanduslikud sidemed riikide vahel äh, eriti selliste riikidega nagu India ja Pakistan, kellel on Afganistanis väga palju kaalul, asendab siis sellise praeguse rivaalitsemise ja huvide konflikti ning seetõttu Euroopa Komisjon väga aktiivselt osalebki selles, et, et suunata seda regionaalset koostööd ja selleteemaline suurem kogunemine toimub jällegi novembris Istanbulis ja kus me tahame keskenduda just nimelt integreeritud piirikontrolli ja transiidi teemadele. ning ma olen tõesti väga tihedas kontaktis nii Pakistani kui ka India suursa-, suursaadikutega ja muide viimasega me mängime ka koos tennist. jaa siin esitati küsimus ka nende vahendite suuremast suunamisest eelarvesse, Afganistani eelarvesse jah, me tõepoolest Kabuli konverentsil lubasime oma toetust eelarvele suurendada, aga me seadsime ka tingimuse. mina ise pidasin läbirääkimisi Euroopa Liidu nimel ja me ütlesime afgaanidele väga selgelt, jah, me toetame teid, me eraldame vahendeid, eelarvetoetust aga ainult siis, kui te korruptsiooniprobleemi lahendate ja näitate üles usaldusväärset äh, rahaliste vahendite haldamist. kõik need tingimused on kirjas äh, Kabuli deklaratsioonis ja Afgaani pool on nendega väga hästi kursis ja mis puudutab ajakirjanikke, siis ma ei tahaks siin jällegi üksikasjadesse laskuda äh, Prantsuse võimud on selle protsessiga väga aktiivselt seotud Äh, mulle esitati ka küsimus Rumeenia kolleegilt, äh, mis puudutas äh, seda, et kas kaks tuhat üksteist vähendatakse relvajõudude hulka Afganistanis. tõenäoliselt te siiski pidasite silmas EUPOL-i. vägedest räägib ilmselt härra Rasmussen. aga mis puudutab EUPOL-i, siis nagu ma ütlesin, et tsiviilisikute, tsiviilpolitsei roll aina kasvab, äh, mida stabiilsemaks äh, olukord riigis muutub. aitäh. aitäh, härra suursaadik ja aitäh kõikidele kolleegidele. härra Rasmussen, äh, NATO peasekretär liitub meiega mõne hetke pärast, nii et nüüd teeme hästi lühikese pausi ja siis jätkame aruteluga kell neli täpselt. For... ja kui tohib, siis ma tänaksin teid teie suure huvi eest Afganistani vastu ja see kohe kindlasti aitab mind tulevikus oma töö läbiviimisel, arvestades, et Euroopa Liit on äh, välja töötamas oma tegevuskava ja see toetab kindlasti mu kolleegi Kabulis. un'ora in Bene, cari colleghi, se gentilmente prendete posto. kallid kolleegid, ma palun, et te jälle oma kohtadele asuksite. NATO peasekretär on nüüd ka kohale jõudnud ja väga täpselt. ja ka meie jätkame siis sama täpselt ja alustamegi kohe pidades kinni kellaaegadest. ma tahaksin kõigi nimel tänada härra Rasmusseni selle eest, et ta meie küllakutse osaleda komisjoni töös vastu võttis. ja ta siis annab meile ülevaate Euroopa Liidu ja NATO suhetest ning seda lähtudes siis kahest olulisest sündmusest, ühest küljest jõustus Lissaboni lepe ja teisalt ja muidugi sellega kaasneb äh, päris palju äh, uuendusi ka Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikale. lisaks sellele on käimas ka arutelu NATO-s strateegiliste suuniste üle, üldise strate-, strateegia üle, prioriteetide üle ning NATO sekkumismeetodite üle lähiaastatel. Te kindlasti teate, et praegu on olukord päris erakordne täna on saalis kohal rahvusparlamentide esindajad ning kohal on ka välis, kaitsekomisjoni ja välisasjade komisjoni esindajad äh, liikmesriikidest. nii et äh, seetõttu on meil kindlasti võimalik äh, väga huvitavat arutelu pidada. Te teate nagu me kõik, et Euroopa Liidul on mõningaid ühiseid eesmärke NATO-ga, muuhulgas julgeoleku ja stabiilsuse loomine naaberriikides ning kaugemalgi. kakskümmend üks kahekümne seitsmest Euroopa Liidu liikmesriigist kuuluvad ka NATO koosseisu. ja tihtilugu meie tsiviil- ja militaarmissioonid viiakse läbi koos. piisab äh, sellest, et me vaataksime mõningaid konkreetseid näiteid nagu Kosovo ja Afganistan. see ning samuti Lissaboni leppe jõustumine, mis toob uuendusi ka äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika osas, on kindlasti piisav põhjus selleks, et äh, vaadata, milliseid uusi koostöövorme saaksime me välja töötama, kuidas tagada parem sünergia ning äh, kuidas NATO ja Euroopa Liit saaksid üksteise tegevust täiendada. ma viitasin ennist ka sellele, et äh, NATO praegu on üleminekufaasis, kus analüüsitakse prioriteete, vaadeldakse tegutsemismeetodeid ja seega meid huvitakski teada saada, millised on siis need peamised äh, muutused, äh, mis te esitate alliansi liikmetele neljateistkümnenda oktoobri koosolekul, siis toimub nimelt äh, välisministritega kohtumine. tahaksin samuti tänada teid selle eest, et juba juunis te käisite siin ja arutasite meiega neid asju ja toona olite te äh, väga selgesõnaline oma sõnavõtus, loodetavasti ka seekord. reformiga on algus tehtud ning äh, meile pakub eelkõige huvi siin just NATO ja EL-i suhted. loodetavasti meievaheline koostöö jätkub nagu minevikuski. palun, sõna on teil. Monsieur le Président, tout d'abord je voudrais vous remercier. aitäh Äh, esmalt ma tahaksin teid tänada sooja vastuvõtu eest ning teie väga lahkete tervitussõnade eest. ma olen, tunnen suurt headmeelt selle üle, et taas viibin Euroopa Parlamendis ja et äh, ma saan pöörduda samaaegselt Euroopa Parlamendi ning rahvusparlamentide liikmete poole. ma soovisin soovisin teiega arutada meie muutusi ning toetada NATO ja Euroopa Liidu edasist koostööd. viimase viieteist, kahekümne aasta jooksul on NATO ja Euroopa Liit läbinud suuri muudatusi. Euroopa Liit öö, äh, hiljuti ratifitseeris Lissaboni leppe ja praegu on Euroopa Liit muutunud rahvusvahelisel areenil tunnustatud partneriks ja seda ka kaitseküsimustes. seda seetõttu, et Euroopa Liit viib läbi mitmeid tsiviil- ning militaarmissioone erinevates kriisikolletes tihedam koostöö Euroopa Liidu ja alliansi vahel on seega muutunud strateegiliseks vajaduseks. ma sooviksin esmalt ütelda paar sõna selle or-, organisatsiooni kohta, mida mul on au juhtida. NATO on väga erinev külma sõja aegsest organisatsioonist, kuid muidugi mõista, algsed põhimõtted ei ole muutunud. tegemist on Atlandi-ülese alliansiga, äh, meil on selge kohustus üksteist kaitsta igasuguste rünnakute vastu ja kõik liikmed toetavad ühiseid väärtusi. uue strateegilise kava vastuvõtmine NATO tippkohtumisel, mis toimub Lissabonis novembris, saab olema oluliseks sammuks alliansi kaasaegsemaks muutmisel. see uus strateegiline dokument saab meie juhiseks järgmiseks kümneks aastaks ning selle alusel me tugevdame ning muudame dünaamilisemaks organisatsiooni tegemist on strateegiaga, mis peab olema samaaegselt elluviidav ning jätkusuutlik. eile muuseas ma edastasin oma dokumendi eelnõuga NATO liikmetele, nemad siis arutavad seda dokumenti järgnevate nädalate jooksul. strateegiline äh, kontseptsioon põhineb neljal sambal. esmalt äh, julgeolek ja kaitse pole ikka kahekümne esimesel sajandil. vastavalt artiklile viis on äh, meie äh, kohustus vastastikuseks kaitseks tugev ning me peame edendama vajalikke militaarseid tegevusi. samuti me vaatame, kuidas hakkama saada uute ohtude ja väljakutsetega nagu küberrünnakud, massihävitusrelvade levik, terrorism ning eh, kuidas tagada energiavarustatuse kindlus. teiseks, kriisi ohjamine. selle asemel, et reageerida kriiside tagajärgedele, kui kriisid on juba aset leidnud, peame me aktiivsemalt tegelema kriiside ennetamise ja ohjamisega varases staadiumis. see tähendab seda, et me peame oma tegevust paremini koordineerima koos teiste organisatsioonidega, mis tegelevad ka kriiside ohjamisega. see on siis nii-öelda kõikehõlmav lähenemine meil peab olema äh, vajalikud äh, suhted ning vajalikud võimekused selle tegemiseks. kolmandaks, kuidas NATO saab edendada rahvusvahelist stabiilsust? me peame tugevdama oma partnerlust Euroopa Liiduga ja hiljem ma selgitan ka, millised on minu ettepanekud selles osas. Euroopa partnerluspoliitika siiamaani teiste rahvastega on olnud edukas ja me peame sellest lähtudes edendama rohkem dialoogi ja koostööd riikidega üle kogu maailma. Nendega, kes jagavad meie ühiseid huve ning toetavad rahumeelseid rahvusvahelisi suhteid, ka selliste riikidega nagu India ja Hiina. samas me peame ka laiendama nende teemade valdkonda, mida me oleme valmis oma partneritega arutama ja mida me oleme valmis arutama ka teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu ÜRO. ja neljandaks äh, elemendiks on NATO äh, muutmine ja reform. reform on pidev protsess, mitte ühekordne sündmus praeguses äh, finants finantsiliselt keerulises olukorras on meil vaja vaadata, kuidas kõige, äh, kuidas oma kaitse-eelarvete põhjal tagada kõige parem äh, lisandväärtus ning kõige parem kaitse. me oleme üritanud äh, muuta oma väed võimalikult kergelt kasutatavaks, kuid paraku on endiselt meil ka külma sõjandi pärand, paljusid meie jõudusid on väga kulukas kasutada ja neid on keerukas ümber paigutada, seda tuleb aga muuta. tahaksin toonitada ühte küsimust, mis saab olema võtmetähtsusega mm, tippkohtumisel. nimelt rakettide levik me eh, peame välja arendama NATO eh, raketitõrjekava ja me peame praegust eh, raketitõrjeprojekti laiendama. praegu ja selle laiendamisega me saame pakkuda raketitõrjekaitset Euroopa liitlaste territooriumitele ja Euroopa rahvastele, nii et me me tahame muuta selle raketitõrjesüsteemi territoriaalseks. tahaksin tulla tagasi nüüd selle kõikehõlmava lähenemise juurde praeguses keerukas äh, maailmas, kus äh, väljakutsed on äh, mitmekesised, peame me arvestama nii poliitiliste, sõjaliste, majanduslike ka muude aspektidega. NATO-l on omad tugevad küljed ning samuti ka Euroopa Liidul, ÜRO-l ning teistel nagu näiteks valitsusvälistel organisatsioonidel tagamaks, et äh, meie tugevad küljed täiendaksid üksteisest, peame me koos töötama, koos planeerima ja koos tegutsema, kui see mõistlik on. tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel, mil lõpetati Balkani konflikt äh, Atlandi ülese ühenduse poolt, siis eh, meil olid suured lootused ÜRO, vabandust, Euroopa Liidu ja NATO tulevaste suhete osas. paraku aga hoolimata heast algusest ei ole me, me suutnud laiendada oma suhteid laiemate julgeolekuküsimuste osas. mis selle põhjuseks on? Eh, nimelt eh, meie arusaamad EL-i NATO koostööst ja selle olulisest on erinevad osad leiavad, et et strateegiline koostöö peaks siin olema prioriteetne, teised aga on jällegi kõhkleval seisukohal ja väidavad, et äh, lähemad suhted võivad äh, ohtu seada mõlema organisatsiooni sõltumatuse või võib tekkida hierarhiline äh, järjekord nende vahel. mina tahaksin kinnitada neile, kes kõhklevad, et NATO austab Euroopa Liidu autonoomsust otsuste langetamisel, sest et meie jaoks on meie endi sõltumatus otsuste langetamisel oluline. lisaks sellele laiaulatuslik partnerlussuhe tähendab seda, et mõlemad partnerid on võrdsed. see on aluseks usaldusväärsele suhtele. viimase kahe aasta jooksul on meie mõlema organisatsiooni liikmed teinud ettepanekuid koostöö edendamiseks ning meie üksteisele lähendamiseks. ma usun, et me peame seda hetke ära kasutama ning viima edasi EL-i NATO koostöö kõrgemale tasandile järgnevates valdkondades. esmalt Euroopa Liit ja NATO peavad regulaarselt arutama kõigil tasanditel eh, kõiki teemasid, mis on eh, seotud meie ühise julgeolekuga. praegu on olukord selline, kus NATO ja Euroopa Liit ametlikult ei saa arutada äh, muid tähtsaid küsimusi peale Bosnia, hoolimata sellest, et tegelikult me, meil on väga palju ühiseid huvisid julgeoleku vallas. teiseks, Euroopa Liit ja NATO peavad lähemalt äh, koostööd tegema operatsioonide raames me tegutseme samades piirkondades, meie eesmärgid on sarnased, nagu näiteks Kosovos, Afganistanis ning ka Somaalia rannikul. võttes arvesse, millised vahendid on meie käsutuses, siis meie lähenemised peavad üksteist täiendama. see aga tähendab jällegi, et meil on vaja koordineerimist uuel tasandil. ja kolmandaks Eh, me peame saama rohkem kasu oma kaitsekulutustest. tooksin ühe näite. me peame tagama, et ühise lähenemise, eh, et töötatakse välja ühine lähenemine ja seda võitlemaks improviseeritud lõhkeseadmete eh, vastu Afganistanis näiteks. ma usun, et koos me saame vähendada töö duplitseerimist ning saame oma vahendeid tõhusamalt ära kasutada. selleks, et üle saada poliitilistest raskustest, teeksin ettepaneku kahes suunas töötada ning tegin seda siis eelmise, eh, vabandust, veebruaris Palma de Mallorcal, kui kohtusin kaitseministritega. ühest küljest peaksid kõik EL-i liikmesriigid saama osaleda EL-i NATO koostöös. see on üheks suunaks, siis teisalt Euroopa Liit peaks oma suhteid eh, liitlastega tugevdama, nendega, kes siis ei ole Euroopa Liidu liikmed, seda nii poliitilisel kui eh, militaartasandil ning konkreetselt kolmes aspektis tuleks tagada parem mitte Euroopa Liidu liikmesriikide kaasatus eh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika väljatöötamisse ning Euroopa Liit peab tagama kogu Euroopa julgeoleku ning kolmandaks Euroopa Liit peaks samuti Türgi ning Euroopa Kaitseagentuuri osas jõudma lahendusteni. ma olen neid arutanud Euroopa Liidu äh, võimudega, ka parlamendi presidendi Puusekiga ning äh, valitsusjuhtidega ja ma pean nüüd ütlema, et kahe nädala tagused nõukogu järeldused valmistasid mulle head meelt ja ma töötan äh, tihedalt äh, koos ka paranes äh, Ashtoniga, edendamaks Euroopa Liidu NATO koostööd. meil on vaja lubadusi kõige kõrgemal poliitilisel tasandil selleks, et edasi liikuda. kakskümmend üks liikmesriigi, kes mõlemasse organisatsiooni kuuluvad, saavad ning ka peavad mängima aktiivset rolli lahenduste leidmisel. kokkuvõtteks, ma olen teadlik, milline on Euroopa Parlamendi roll edusammude saavutamisel ning eh, ma loodan, et ka te saate mind toetada ning ootan teie reaktsioone ettepanekutele. suur aitäh eh, lugupeetud peasekretär. tegemist oli tõesti väga ülevaatliku ja täpse sõnavõtuga ning lisaks sellele pidasite te kinni ka teile määratud kõneajast. aga nüüd sooviksin anda sõna kolleegile ja sõbrale, härra Donžanile, palun jah, aitäh, suur aitäh ka härra peasekretärile ja aitäh selle eest, et te taas jälle meie ees olete siin. Te teate, et me pöörame erilist tähelepanu dialoogile NATO-ga ja ma usun, et teie nüüd regulaarne lausa kohalolek kindlasti aitab kaasa äh, meie kahe organisatsiooni vaheliste suhete parandamisele. mul on kaks lühikest küsimust ja mis võib-olla ei ole kõige meeldivamad, aga esimene neist puudutab tsiviilvõimekust äh, kõikehõlmavas lähenemises. ma usun, et see on mõnes mõttes vastuolus äh, struktuurireformidega, muuhulgas ka personali, eelarve, bürokraatia reformiga, äh, mida tahetakse samal ajal läbi viia. kuidas sellest väljakutsest välja tulla, kuidas oleks võimalik samal ajal laiendada NATO tsiviilvõimekust kuid äh, ja samas viiakse läbi äh, drastiline struktuurireform, vähendatakse eelarvet, me teame, millised raskused teil on. ja teiseks, äh, teine küsimus puudutab seda viimast mõõdet, mida te mainisite, ehk siis Türgi küsimust. me kõik teame, et poliitiline dialoog, mis on vajalik Euroopa Liidu ja NATO vahel ja te just nimelt äh, tõite välja kõik need probleemid, mis meil on kohtus Afganistanis. Te ütlesite, et ainus dialoog, mis üldse toimub, tegelikult puudutab Bosniat ja iseenesestmõistetavalt see ei ole piisav. nii et muidugi ma saan aru, et Türgi osas võib teha järeleandmisi ja me võime edendada dialoogi äh, Äh, välis- ja julgeoleku- ja kaitsepoliitika osas, aga ma ei ole kindel, kas äh, järeleandmised Türgi suunal saavad kaasa aidata Euroopa Liidu ja NATO dialoogile. me peame ikkagi olema väga nõudlikud Türgi osas. ma näen, et kahjuks meie välispoliitika läheb vastuollu tegelikult nende lubadustega, mis äh, mis meil on, võttes arvesse solidaarsus kas või NATO liitlastega jah, me muidugi tahame dialoogi pidada, aga me peame siiski jääma ka endale kindlaks, aitäh. Eh, suur aitäh, härra Danjean. enne kui me alustame arutelu, tahaksin ma tervitada üliõpilaste gruppi, neid on siin umbes seitsekümmend. Nad on hiljutised Euroopa Kaitse- ja Julgeoleku kolledži lõpetajad ja nad on siin saalis täna. tere tulemast! väga paljud inimesed on sõna palunud ja ma paluksin, et ei kõneleks kausem, kauem kui kolm minutit, nii saab igaüks sõna võtta ja härra Rasmussen saab teile ka vastata. esimesena härra Tšuribonski. Bulgaaria parlamendi välisasjade komisjonist. härra eesistuja, härra NATO peasekretär, suur aitäh eh, võimaluse eest Äh, pidada teiega siin dialoogi siin selles parlamendisaalis. meil on olnud võimalus kommenteerida Euroopa Liidu osalust Afganistanis. tegemist on ühe väga keerulise valdkonnaga. me kuulsime Euroopa Liidu eriesindajalt Afganistanis, eh, milline seal olukord on ning see näitab, et meie jõupingutused on eh, keskendunud just nimelt tsiviilinstitutsioonide tugevdamisele ning vahendite era-, eraldamisele administratiivsüsteemi väljaarendamiseks. samas jällegi NATO-s Äh, on üks kõige olulisemaid liikmesriike USA keskendunud just nimelt äh, nii sõjaväe kui ka politseikoolitusele, et need siis äh, saaksid üle võtta Afganistani julgeolekuolukorra kontrollimise. minu küsimus oleks selles, et kuidas, millised oleksid teie arvates võimalused koordineerida Euroopa Liidu ja NATO seisukohti ning kuidas Äh, liikmesriikidest teha partnerid Afganistani konflikti edukaks lahendamiseks. me kõnelesime siin täna ka Pakistanist, aga mina tegelikult peaksin siin silmas hoopis Venemaa osalust. Äh, Medvedev korraldas Jaroslavis mõned kuud tagasi kohtumise, ma olin seal samuti kohal ja teie eelkäija, lord Robertson, äh, oli seal ka kohal ning äh, sai selgeks, et NATO liikmesriikide ning Venemaa vahel on allkirjastatud palju lepinguid, mis näevad ette äh, seda, et Venemaa näiteks äh, tagab transpordikoridorid ning on olemas ka kokkulepe NATO ja Venemaa vahel selles osas, et Venemaa on valmis osalema Afganistani konflikti lahendamisel nüüd selle otsustavas faasis, aitäh! aitäh, härra Tšurkaski! härra Liisek. Teil on kolm minutit. Panie sekretäru generaalne, NATO ees garant-. suur tänu, lugupeetud härra peasekretär ma tahaksin härra peasekretärilt äh, küsida, millised on need riigid maailmas, mis ei tunne ennast turvaliselt, sellepärast et nad ei ole NATO-s? ma mõtlen siin näiteks Gruusia ja Ukraina peale. olukord on mõlemas riigis praegusel hetkel erinev ja väga keeruline. tahaksin äh, härra peasekretärilt küsida, kas ta on nõus Ukraina presidendi otsusega? ja mida ta arvab Ukraina tulevasest liikmelisusest. me teame, et olukord ei ole kerge. erinevatel osapooltel Ukrainas on erinevad arvamused, Julia Tomašenko plokk üritab läbirääkimisi tulevase liitumise osa siiski edasi pidada. Gruusias on samuti olukord poliitilisel tasandil enneolematult raske. pärast kahe tuhande kaheksanda aasta sõda suurem osa parteisid ja ka ühiskond, samamoodi nagu ka valitsuspartei tegelikult ka president ja opositsiooniparteid ei kõhkle selles, et Gruusia peaks olema NATO aktiivseks liikmeks. millised on Gruusia perspektiivid äh, liitumiseks? suur tänu, härra Liisek. siin on veel tulnud sõnavõtusoovijaid. mul on väga kahju et mul juba praegusel hetkel tuleb kõneaeg langetada kahele minutile, mul on väga kahju, kuid ma pean seda tegema selleks, et kõik saaksid sõna. järgmiseks härra Sinkeris äh, Leedu seimist, palun, kaks minutit. Uh, uh, uh, lugupeetud peasekretär meil on väga hea meel selle üle, et te eile saatsite meile väga olulise dokumendi, saatsite selle siis rahvusparlamentidele ja valitsustele ja me oleme äh, koos teiega valmis välja töötama oma ühisstrateegiat. aga uued NATO liikmesriigid ning uued Euroopa Liidu liikmesriigid Äh, püüavad äh, kohaneda NATO kohalolekuga meie territooriumil. loomulikult äh, meil on väga hea meel selle üle, et te mainisite artiklit viis ja NATO kõige olulisemat kohustust, aga teil on ka teisi plaane Äh, võib-olla mis puudutavad meie regiooni, kuigi me oleme NATO-s olnud ainult mõned aastad, aga meil on vaja rohkem tunda teie kohalolekut, meil on samuti vaja edasisi arenguid. mida teie arvate, milliseid meetmeid tuleks rakendada, et teie kohalolek uutes liikmesriikides oleks rohkem nähtav, ma pean eriti silmas siin Balti riike Šiauliais meil on äh, neli NATO lennukit. Äh, kas saaks seda üksust kuidagi tugevdada? Äh, praegu nad on seal ajutiselt, ehk nad peaksid sinna jääma alaliselt, mida te arvate? aitäh, härra Singialis. proua Koppa, palun. Uh... aitäh, härra Rasmussen. ma Äh, tugineksin härra Danjani äh, kommentaaridele, mis äh, puudutas selles, seda, et NATO hakkab omaenda tsiviilvõimekust kriiside ohjamiseks välja arendama. enamik siin Euroopa Parlamendis näevad seda kui vajalikku jõupingutuste dubleerimist. Euroopa Liit juba tegeleb selles valdkonnas väga aktiivselt. millisel määral teie arvates oleks Äh, vaja neid arutelusid, mis viiks, tooksid siis Euroopa Liidu NATO partnerlusele tsiviilkoostöö vallas. kas NATO ja liikmesriigid saaksid pakkuda tsiviilvõimekust siis, kui mõlemad organisatsioonid tegelevad samas kriisipiirkonnas? ma tahaksin öelda seda, et Euroopa Parlament leiab, et tihedam koostöö NATO-ga ei peaks toimuma Euroopa Liidu sõltumatute võime-, oskuste väljaarendamise arvelt. aitäh. aitäh, proua Kopa. härra Neofitu, Küprose parlamendist kaks minutit, palun. aitäh, esimees nagu te rõhutasite ja nagu Äh, ütles ka NATO peasekretär, peame me tõhustama oma jõupingutusi äh, parandamaks koostööd NATO ja Euroopa Liidu vahel, seda eriti pärast seda, kui on jõustunud Lissaboni leping. me teame, et Euroopa Liidu ja NATO suhetes on mõningaid probleeme erikomisjon, mille lõi endine USA välisminister Madeleine Albright, on äh, seda teemat käsitlenud ja on koostanud ka raporti. Äh, seda pärast seda, kui toimusid arutelud äh, ekspertidega NATO uue strateegilise raamistiku osas ma tean, et on väga oluline, et NATO ja Euroopa Liit suudaksid teha koostööd, aga see on võimalik ainult siis, kui Euroopa Liidu äh, liikmesriigid, kes ei ole NATO liikmed ja vastupidi, äh, lähtuvad samadest läbipaistvuse kriteeriumitest äh, siis, kui peetakse, viiakse läbi ühisoperatsioone kas te, härra peasekretär, sooviksite proua Albrighti komisjoni raportit kommenteerida? aitäh, härra Neofitu. proua Janaku, Euroopa Parlamendis kaks minutit. aitäh, esimees. ma tahaksin teid tänada, härra peasekretär, selle eest, et täna siia tulite. mul on kaks väga lühikest küsimust. kõigepealt millised on tõelised ohud rahule? kuidas NATO neid ohte näeb ja teiseks Afganistan. me oleme näinud, et demokraatlike institutsioonide toimimise osas ei lähe Afganistanis asjad just kõige paremini kas te arvate, et NATO suudab üldse kunagi Afganistanist lahkuda? ja et see süsteem, mis Afganistanis luuakse, hakkab äh, ka korrektselt toimima või on see ettevõtmine lootusetu? aitäh, proua Janaku. härra Arlaki, kaks minutit ja tegemist on siis Euroopa Parlamendi Afganistani teemalise raporti raportööriga aitäh, ma kuulan teid juba teist korda siin meie komisjonis, härra peasekretär, ja ma pean ütlema, et ma äh, imetlen teie visadust ja kirge. Te üritate meid veenda, et NATO on endiselt oluline, et NATO olemasolu on endiselt vajalik ja mõnikord te olete veenev, mõnikord mitte. näiteks esimene küsimus. küberterrorism kui üks peamisi ohte mille eest NATO peaks meid kaitsma. palun üritage mind veenda kõigepealt, et küberrünnakud on niivõrd ohtlikud, et meil on vaja NATO-t, et ta meid selliste rünnakute eest kaitseks. teine küsimus. NATO sõjaline juhtkond Afganistanis avaldas eelmisel nädalal uusi suuniseid lepingute osas, näiteks äh, selle osas, kuida-, kuidas kulutada neliteist miljardit dollarit aastas. kindral Petraeus on öelnud, et me äh, oleme vahendeid äh, liiga kiiresti kulutanud ja meil on vaja järelevalvet oma vahendite kulutamise üle, sellepärast et muidu võib sündida korruptsioon ja viimase möödunud juulis ma Äh, lugesin siin ette kirjaliku küsimuse, mille meie esitasime siin parlamendisaadikutega Euroopa Komisjonile äh, sellel teemal. ja ma olen väga tänulik, et NATO on väga kiiresti reageerinud ja küsimus on selles, et kas teie sekkumine äh, Te nimelt väidate, et teie olete kõige parem, kes peaks sekkuma, et kas see, et teie sekkusite, oli juhus või, või oli selle taga midagi muud? aitäh, härra Arlaki. ja nüüd äh, meie Belgia kolleeg. suur aitäh, kolm märkust, küsimust minu poolt. esmalt see, milline on meie ohu, äh, ohumäär äh, selline hinnang tuleks läbi viia, sest et äh, kas NATO saab kõikide poliitiliste probleemidega tegeleda, räägid äh, küberrünnakutest, energiast, võib siin samas pidada ka toiduainetega varustatus, kliimamuutus ja muud kaitse- ja julgeolekuorganisatsioon, ma ei tea, kas suudaks kõikide nende poliitiliste väljakutsetega tegeleda. ja veel, te viitasite ennetavale käitumisele. aga millise legitiimsuse alusel? milline rahvusvaheline legitiimsus teil on selleks ennetamaks kriise, mis annab äh, NATO-le äh, õiguse taoliseks ennetavaks käitumiseks ja edasi, te rääkisite ka välissuhetest. Te rääkisite ka Euroopa Liidu NATO suhetest, Euroopa Liit praegu väga kindlameelselt on välja töötamas oma välisteenistust milline teie meelest võiks olla siin NATO roll ja millised suhted saavad olema Euroopa Liidu ja NATO vahel, seda võttes arvesse, et Euroopa Liit siis on loomas seda uut äh, organisatsiooni välissuhete vallas. ja selleks on meil muidugi õigus äh, vastavalt Lissaboni leppele, sealhulgas äh, ka kaitseküsimustes, nii et aitäh nende selgituste eest, mis te vast võiksite pakkuda suur aitäh, kolleeg Mau. ja härra Kelam, kaks minutit, palun, Euroopa Parlament. aitäh, esimees. härra peasekretär, ma tahaksin teid tänada selle värskendava ja väga selge ülevaate eest sellest, mida meil on vaja. mõned kolleegid juba mainisid küberrünnakuid minu küsimus äh, on selline, et kui leiab aset äh, küberrünnak, kas siis NATO kollektiivne reaktsioon on äh, mõistlik, nii nagu me seda teeme näiteks sõjalise rünnaku puhul? teisisõnu, kas on võimalik välja töötada mingit ühtset küberrünnaku strateegiat, sellepärast et me teame, et reaktsioon küberrünnakule peab toimuma sekundeid pärast seda rünnakut teiseks, Euroopa Parlament on rõhutanud, kui oluline on luureandmete ühendamine NATO liitlaste ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. kas te võiksite meile öelda, äh, kuidas äh, sündmused selles vallas arenevad, kas see on võimalik? samuti tahaksin meenutada äh, seda, et te rääkisite siin vastastikusust täiendavust NATO ja Euroopa Liidu vahel, et meil on vaja rohkem vastastikust täiendavust koostöös Euroopa Parlament on teinud ettepaneku, et kõik Euroopa Liidu liikmesringid, vaatamata sellele, kas nad on NATO liikmed või ei, peaksid osalema Euroopa Liidu NATO kohtumistel. kas see on võimalik, kas seda saaks teoks teha, aitäh! aitäh, härra Kelam! Äh, proua Lösing. jah, suur tänu, ka mul on väga hea meel, et mul on võimalus teile esitada mõned küsimused, härra peasekretär. ma tahaksin tulla kahe aspekti juurde, mida siin on juba tõstatatud. nimelt juba tükk aega üritan ma teatud Euroopa Liidu ja NATO soovituste sisus selgusele jõuda, see puudutab NATO ja Euroopa Liidu koostööd ja see on kahekümnendast veebruarist kahe tuhande kümnendast aastat. kuueteistkümnendal septembril anti eh, Catherine Ashtonile ülesanne Euroopa Liidu ja NATO koostöö tõhustamise kallal tööd edasi teha. kas see ülesanne anti talle soovituse kaudu, mis tegelikult võeti juba vastu veebruaris. millised on need soovitused, mis NATO vastu võttis veebruarikuus? kas neid on võimalik ka avalikkusel lugeda ja kui mitte, siis miks? teine küsimus puudutab massihävitusrelvi, mida te ka mainisite. USA tuumarelvade püstipanemise puhul soovib Saksamaa, et need viidaks äh, välja, USA aga ei soovi seda. Teie raportis NATO kaks tuhat kakskümmend on kirjas, et äh, sellised ülesanded peaksid olema siduvad ja et need tuleks vastu võtta ühel häälel NATO-s. milline on teie arvamus, kas te ei leia, et iga riik peaks saama ise otsustada, kas ta soovib äh, et tema territooriumil oleksid tuumarelvad või mitte. suur tänu! suur tänu, proua Lösing ja nüüd kolleeg Neits, kaks minutit, palun! suur tänu! härra peasekretär, on väga tore iga kord, kui te tulete siia Euroopa Parlamenti, nii et veel kord tere tulemast Euroopa Parlamenti ja tere tulemast sellele parlamentidevahelisele kohtumisele. Te esitlesite meile oma nägemuse sellest, mis on arvatavasti NATO uueks strateegiaks. ühelt poolt saan ma aru, et tsiviilvõimekuse osas võib-olla ei soovi kõik seda tugevdada, kuid teiselt poolt äh, ma saan aru, et meil on raskusi oma jõudude ühendamisel selleks, et täita ülesandeid, mis meile on pandud tahaksin teid hoiatada selle eest, et te võib-olla dubleerite asju. teiseks, meie suhted Venemaaga. mitmed eelkõnelejad on kas otseselt või kaudselt viidanud teatud problemaatilistele naaberlikele suhetele nii et äh, NATO ja Venemaa suhted on kriitiliselt, tahaksin teada, kuidas te näete nende suhete arengut tulevikus? suur tänu, proua Neits ja nüüd kolleeg Tännok, kaks minutit. aitäh, äh, väga hea teid siin jälle näha, hea härra peasekretär. mina toetan täielikult Euroopa Liidu ja NATO vahelisi paremaid suhteid, suuremat koordineerimist ja samuti dubleerimise vastast võitlust mina olen äh, NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni aseesimees ning äh, ma olen näinud, näinud, et head tahet on viimasel ajal rohkem, aga ma tahaksin kõigepealt teada, äh, kuidas lahendada Türgi veto küsimus, mis on kehtestatud seoses Küprosega ja Äh, kuidas me saaksime koostöös Küprose probleemi paremini lahendada ja mis puudutab äh, Lääne-Balkanit, siis äh, mitmed selle piirkonna riigid on juba saanud NATO liikmeteks, aga ei ole veel Euroopa Liidu liikmed, nagu näiteks Albaania. Euroopa Liidul ei ole Albaaniaga isegi viisarežiimi liberaliseerimist, erinevalt Serbiaga, kellega viisarežiim on liberaliseeritud, aga Serbiast ei saa niipea NATO liiget et nii et, et näib, et Balkanil arenevad meie suhted erisuundades. kas te olete nõus ka sellega, et mis puudutab Aafrika sarve osa, siis seal NATO missioonid ja Euroopa Liidu Atalanta missioon dubleerivad üksteist? ja võib-olla Äh, sellised riigid nagu äh, India, mõned teised on rohkem valmis osalema NATO operatsioonides ja nüüd äh, rääkides Venemaast, Venemaa on alati olnud selle vastu, et sellised riigid nagu Ukraina näiteks NATO-sse saavad ja Venemaa näeb selliste riikide liitumist ka Euroopa Liiduga kui oma strateegiliste huvide vastast, et võib-olla pärast Eesti kogemusi küberrünnakutega võib-olla Venemaa kardab ka seda, et Euroopa Liit laieneb tema naabrusesse, täpselt nagu ta kardab NATO laienemist tema naabrusesse. aitäh, härra Tänok. härra Schulz, kaks minutit suur tänu, härra peasekretär, teie lühikese ülevaate eest uue NATO strateegia kohta. Te rääkisite viiest sambast, te rääkisite strateegilisest partnerlusest Euroopa Liidu ja NATO vahel. ma leian, et äh, mingil hetkel hakkavad kõik need mõisted segamini minema, sest Euroopa Liidul on strateegilised partnerlused Valgevenemaaga, Ukrainaga, Venemaaga üritatakse strateegil-, strateegilist partnerlust sisse viia, samamoodi nagu ka Türgiga. kas meil ei ole pigem kvalitatiivset, integratiivset äh, ühendust pigem vaja? ja kui me räägime strateegilisest partnerlusest, siis kuidas te hindate strateegilise partnerluse võimalusi Venemaaga? mida arvate teie kunagise Saksamaa kaitseministri Volker Rüüe ettepanekust, kes äh, ütles, et Venemaa võiks küll liituda NATO-ga. tegemist on ettekujutusega, mida toetab ka president Medvedjev ja mulle tundub, et seda kaalutakse tõsiselt. ma tahaksin teada, kui kaugele olete kas te olete valmis selliseks võimaluseks ka oma uue strateegia puhul? kas te olete mõelnud NATO ida laienemisele? kas see mängib teie uues kontseptsioonis ka mingit rolli? kolleegid on seda juba tõstatanud, aga ma tahtsin seda selgesõnalisemalt välja tuua, ehk siis mida te arvate sellest äh, Medvedjevi ettepanekust, et Euroopal on vaja uut julgeolekustruktuuri ja mida te arvate sellest võimalusest, et Venemaa võiks liituda NATO-ga? suur tänu, härra Schultz ja nüüd härra Landsbergis, kaks minutit, palun. Uh, suur tänu, härra esimees, härra peasekretär, suur tänu teie selgituste eest ja sellest, et olete valmis Euroopa Liiduga koostööd tegema. tahtsin küsida Venemaa kaasamisest pärast seda, kui nüüd USA-s on võimul härra Obama. palju on peetud läbirääkimisi, võib rääkida väga palju sellest, mida Venemaa on teinud ja ka rahu ülesehitamisest Euroopa Liidu välispiiridel kas on mingit võimalust veenda Venemaad, et acta sunt servanta ehk et lepingutest tuleb kinni pidada samamoodi nagu kokkulepetest, mitte neid kõrvale heita? sest ainult niimoodi saaks äh, Venemaast korralik partner, keda võiks usaldada Äh, natukene teistsugune on olukord Türgiga, millest võib kunagi saada Euroopa Liidu liikmesriik. suur tänu, härra Landsbergis. ja nüüd kolleeg Kuumes, kaks minutit. suur tänu, härra peasekretär, et tulite siia meie ette. tahtsin teie käest küsida kas te arvate, et ähm, NATO strateegilise kava ülevaatamise puhul on muutunud suhtumine massihävitus- ja tuumarelvadesse? Obama valitsusel on uus lähenemine, Obama esitles seda Praha kohtumisel ja massihäirvede piiramise viimasel konverentsil toodi see ka selgelt välja. tahtsin küsida ka küberrünnakute ka kohta, kas te arvate, et NATO lepingu artikkel viis hõlmab ka reageeringut äh, küberrünnakutele? tahaksin teada, kas te arvate, et selle uue lähenemise raames ennetamaks kriise, kaasamaks organisatsioone, mis ennetavad kriise kas see tähendab seda, et äh, sõjaline liit on muutumas? ja viimase, viimane küsimus, kas teie NATO peasekretärina saaksite ühele meie kõige tähtsamale partnerile USA-le öelda, et äh, mehitamata lennuaparaatide kasutamine Afganistanis on inimesõiguste ja rahvusvaheliste lepingute rikkumine. sest hiljem võivad teised hakata kasutama seda näidet, õigustamaks enda tegusid. suur tänu, proua Kumes ja arutelu lõpetuseks saab sõna kolleeg Vaigel, kaks minutit. Grazie, signor presidente. Spoštovani gospod generalni sekretär, eh, vaša, eh, vaše besede o novih. suur tänu härra peasekretär, teie sõnad uute ohtude kohta on saanud palju tähelepanu. nii nagu paljud teised, arvan ka mina, et NATO peab üles näitama enesedistsipliini, kui hakatakse vaatama uutele ohtudele. Need uued ohud tulevad pigem vaesest maailmast äh, maailmast, kus kultuuri ja usutraditsioonid on teistsugused. tahaksin teile meenutada, et ka teie ise olete panustanud nendesse arusaamatustesse, sest äh, ka teil oli täiesti kindel arvamus äh, koomiksi kohta, mis äh, ilmus ühes Taani päevalehes. ma arvan, et NATO peaks tootma loomingulisust, kuid sellest peaks jääma kaitseorganisatsioon. tuleks vältida ohtu, et äh, NATO-t hakatakse vaatlema kui üleilmset politseinikku. on veel üks oht, mida te täna mainisite, nimelt äh, üleilmne raketitõrjekilp. selle ideega pole kunagi oldud nõus kui lahendusega. ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud ja pigem leidma poliitilisi lahendusi. ja viimane küsimus. kas te kujutate ette, et NATO võiks mängida konstruktiivset rolli rahumeelse lahenduse leidmisel Lähis ja Kesk-Idas, sest seal on see piirkond, kus kõige tõsisemad ohud tulenevad. suur tänu! suur tänu, härra Vaigel! ma nägin, et peasekretär kirjutas hoolikalt all, hoolikalt kirja kõikide nimed ja küsimused ning ma arvan, et ta kavatseb sama täpselt ka neile nüüd vastata. suur aitäh! Äh, nende väga paljude väga asjakohaste küsimuste eest. ja ma vabandan juba ette, et ma pean vastama lühidalt, kui me tahame selle istungiga täna ühele poole saada. kõigepealt härra Danjean, te esitasite küsimuse tsiviilsuutlikkuse kohta ja ka teised äh, esitasid selle küsimuse. ma võin teile kinnitada, et me praegu kaalume äh, nõndanimetatud väikese tsiviilsuutlikkuse loomist NATO-s. meil ei ole plaanis hakata nüüd ise tsiviiltegevustes osalema, va-, aga me tahaksime luua sellise suutlikkuse just nimelt selleks, et me suudaksime teha paremat koostööd teiste organisatsioonidega nagu ÜRO, Euroopa Liit, Maailmapank, Aasia Arengupank ja, ja teised organisatsioonid, äh, mis saavad anda panuse just nimelt äh, tsiviilülesehitusprotsessis. see, see on muide üks õppetund, mille me oleme saanud nii Afganistanist kui ka Kosovost, nimelt meil on vaja parandada oma suutlikkust äh, tegutseda koos tsiviilinstitutsioonidega niisiis, äh, siin ei ole tegemist mingi vastuoluga nende struktu-, strukturaalsete reformidega, mis meil NATO-s käimas on, otse vastupidi, me seame just äh, nimelt tähtsale kohale nende funktsioonide kärpimine, mis, mida meil on nagu liiga palju ja samas me peame just nimelt tugevdama vastastoimet tsiviilkomponendi ja sõjalise komponendi vahel. aga NATO ei hakka kunagi juhtima tsiviiloperatsioone, aga me lihtsalt tahame selles vallas teiste organisatsioonidega paremat koostööd teha. härra Danjan esitas küsimuse ka Türgi kohta. mina ei pea seda Türgile või äh, Küprosele järeleandmiseks. mina leian, et, äh, et on mõistlik, et äh, me üritame leida pragmaatilisi viise, kuidas me saaksime parandada Euroopa Liidu ja NATO suhteid. mina olen pakkunud pragmaatilise lahenduse, mis ei puuduta selliseid tundlikke teemasid nagu Küprose ametlik tunnus, tunnustamine ega ka liitumisläbirääkimised Euroopa Liidu ja Türgi vahel aga ma arvan, et nende kahe teema vahel me siiski saame leida pragmaatilisi viise edasiliikumiseks ja seda me peamegi ära kasutama. see on vastuseks ka mõnedele teistele küsimustele, mis mulle täna esitati. tegemist on paketiga ning üheks osaks sellest paketist on see, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kõik kakskümmend seitse peaksid saama osaleda eh, e-, Euroopa Liidu ja NATO koostöös. ning ma arvan, et vastutasuks Euroopa Liit peaks arvestama ka äh, sellega, mida on öelnud need NATO liikmesriigid, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, peaksid arvestama nende soovidega, ma mainisin julgeolekukokkulepet Türgi ja Euroopa Liidu vahel, äh, mainisin ka kokkulepet äh, Türgi ja Euroopa Kaitseameti vahel ja mitte Euroopa Liidu riikide kaasamist otsuse langetamisesse, kui see puudutab selliseid operatsioone nagu Bosnia operatsioon. muide, Türgi on äh, suuruselt teine panustaja NATO missiooni Bosnias, aga samas otsuse langetamisel nad osaleda ei saa. meil äh, NATO-s on näiteks Afganistani operatsioon, kus osaleb väga, väga palju, üheksateist äh, riiki, kes ei ole NATO liikmed. muidugi lõppkokkuvõttes on NATO see, kes otsuseid langetab ning Äh, siin täpselt samuti lõppkokkuvõttes peab Euroopa Liit langetama otsuseid, aga see ei tähenda mitte seda, et tuleb kaasata otsuste kujutamisele mitteliikmeid. seda ma tahtsin öelda ning ma loodan, et meil tõesti õnnestub selles suunas ka edasi liikuda. härra Tšukarski, ma arvan, et me teeme kõik, mis meie võimuses, et koordineerida Euroopa Liidu ja NATO tegevust Afganistani küsimuses Äh, Kabulis on meil eriesindajad ja ma hindan väga hästi, äh, ma hindan seda, et ka Euroopa Liit on nüüd nimetanud ametisse eriesindaja, kes teeb väga tihedat koostööd just nimelt NATO tsiviilesindajatega ja samuti ÜRO eriesindajaga. ning kõik need e-, esindajad teevad siis äh, ISAF-i koalitsiooniga koostööd. nii et, et ma arvan, et Need inimesed seal kohapeal tunnevad ennast väga hästi ja nad on moodustanud väga suurepärase meeskonna. Lissaboni tippkohtumisel äh, me, sinna me kutsume osalema ka Euroopa Liidu ja kutsume Euroopa Liidu ka ISAF-i tippkohtumisele. olen kutsunud äh, härra Barroso ja härra Van Rompuy meie ISAF-i kohtumisele härra Sukarski tahtis äh, äh, samuti teada, kas Venemaa ei suurendaks oma panust meie Afganistani missiooni. muide, möödunud aasta detsembris ma käisin Moskvas ja tegin ettepaneku, et Venemaa annaks Afganistani armeele helikoptereid ja just praegu see ettepanek ongi siis kaalumisel Venemaa on tulnud välja omapoolsete ettepanekutega, me uurime praegu neid ja me loodame, et selles vallas asjad arenevad ja muide, Venemaa on juba võimaldanud transiiti meie vägedele eh, Afganistanis, samuti eh, teeme narko, narkovastase võitluse vallas koostööd. härra Liisek, ma kohtusin Ukraina presidendi Janukovitšiga möödunud nädalal ja ma austan täielikult seda otsust, mida on langetanud uus Ukraina valitsus, otsust, mis puudutab suhteid NATO-ga. ma pean ütlema, et NATO lähtepunktiks on see otsus, mille me kahe tuhande kaheksandal aastal Bukarestis langetasime, seal me ütlesime, et Ukraina ja Gruusia saavad NATO liikmeteks, kui nad selleks valmisolekut üles näitavad ja kui nad vastavad vajalikele kriteeriumitele Need riigid ise peavad otsustama, kas nad taotlevad NATO liikmesstaatust. Äh, NATO on vabatahtlik organisatsioon, nii et, et ma täiel määral austan Ukraina otsust. muide, nad on ka öelnud, Ukraina pool on öelnud, et nad täidavad oma kohustusi äh, pidades silmas siis praegust äh, koostööraamistikku. härra Singaris soovis, et NATO oleks kõigis liikmesriikides rohkem nähtav. see on oluliseks osaks meie uuest strateegilisest kontseptsioonist. me tõesti äh, soovime äh, näidata NATO kohalolekut kõigis liitlasriikides. Äh, siia hulka käivad siis korrapärased õppused aga me peame arvestama ka sellega, et et NATO riigid praegu tagavad siis õhuturved äh, Balti riikides, teevad seda rotatsiooni korras ja see on ka ju nähtav kohalolek, solidaarsuse näitamine meie alliansis. proua Kopa samuti rääkis tsiviilsuutlikkusest, sellele küsimusele ma juba vastasin. me ei kavatse hakata neid suutlikkusi dubleerima, me lihtsalt soovime parandada oma suutlikkust teha koostööd tsiviilorganisatsioonidel. aga tsiviilarengute puhul juhtival kohal on alati need tsiviilorganisatsioonid. härra Fidžu ma olen täiesti nõus nende ekspertidega, äh, kes ütlevad, et koostöö NATO ja Euroopa Liidu vahel peaks toimuma läbipaistvuse alusel ning ma olen seda juba ka rõhutanud. Äh, koostöö kahe organisatsiooni vahel on koostöö kõigi mõlema organisatsiooni liikmete vahel proua Janaku. millised on need tõelised ohud, küsisite teie? millised on ohud tänapäeva maailmas? ma arvan, et traditsioonilised ohud ei ole kõige tõenäolisemad. ma arvan, et me seisame silmitsi uute ohtudega nagu terrorism, raketirünnakud. ja võiksin ka siin nimetada ühte riiki, Iraani, äh, mis äh, omab rakette, mille tegevusraadius on piisav, et tabada sihtmärke Euroopas. tegemist on tõsise ohuga. niisiis raketirünnakud, terrorism ja ka küberrünnakud. küberrünnakud ei ole äh, teooria, me nägime kolm aastat tagasi, kuidas rünnati Eestit niisiis, tegemist on uute ohtude ja uute väljakutsetega ning meie tahame parandada oma suutlikkust selliste ohtudega silmitsi seista. härra Arlaki küsis, miks peaks NATO tegelema küberjulgeolekuga. ma pean ütlema, et et NATO peab sellega tegelema, sellepärast et küberrünnakud on tõsiseks ohuks ka meie sõjalisele suutlikkusele, aga nad on ohuks ka kogu ühiskonnale. NATO käsutuses on planeerimisvõimalused, logistikavõimalused ja juhtimisstruktuurid, mis loovad väga tõhusa raamistiku küberrünnakutega toimetulemiseks, aga me peame oma suutlikkust edasi arendama ma tahaksin öelda, et see on jällegi üks valdkond ka, kus me saaksime kasu tihedamast koostööst Euroopa Liiduga. proua Janakov esitas küsimuse ka selle kohta, kas NATO Afganistanist üldse kunagi lah-, lahkub. jah, lühike vastus oleks jah, kindlasti. küsimus on selles, kuna. meie eesmärk on äh, afgaanidele riigi juhtimine järk-järgult üle anda ja see protsess peaks algama loodetavasti järgmisel aastal. me oleme toetanud president Karzai plaani, et Afganistani julgeolekujõud võtavad kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks julgeoleku kogu riigis üle. ma loodan, et väed jäävad, vähemalt osad meie vägedest jäävad Afganistani ka pärast seda, kui lahingutegevus lõpeb, jäävad sinna toetavas äh, funktsioonis. meie eesmärk on, et äh, afgaanid peaksid oma kodumaal ise asju, asjade peremeheks saama. aga siin ei saa mingit ajakava paika panna, ma ei saa teile tõesti öelda, millal need väed lahkuvad, aga ma ütlen, et ühel päeval nad lahkuvad. siis, kui tingimused seda lubavad härra Mahu küsis äh, loominguliste meetmete kohta ja kas asjad on kooskõlas rahvusvahelise õigusega. ma võin teile kinnitada, et NATO tegutseb alati äh, täiel määral kooskõlas rahvusvahelise õigusega ja ÜRO harta põhimõtetega. meie missioon Afganistanis tugineb ÜRO mandaadile, samuti meie missioon Kosovos. niimoodi me tegutseme. niisiis tulevased kriisiohjamisoperatsioonid hakkavad ka aset leidma siis vastavalt ÜRO harta põhimõtetele ma hindan väga seda, et Euroopa Liit äh, on loomas parajasti välisteenistust ning mul on väga head töised suhted äh, kõrge esindaja paruness Ashtoniga, samuti teiste Euroopa Liidu institutsioonidega, ma tegelikult puutun kokku kõikide institutsioonidega. Äh, president Van Rompuyga, president Barrosoga, president Puusekiga, kõrge esindaja proua Ashtoniga ning ma hindan väga sellist dialoogi ka parlamendisaadikutega. ma arvan, et me peaksime kontakte hoidma kõigil tasanditel. härra Kelam. Teile tahaksin öelda küberrünnakute kohta nii palju, et me töötame praegu välja suutlikkust reageerida küberrünnakutele ühiselt, kui see peaks olema vajalik tegemist on uue valdkonnaga ning siin me peame tõesti arendama oma suutlikkust nii liikmesriikide tasandil kui ka NATO tasandil. NATO organisatsioonina äh,, tegelikult NATO-t organisatsioonina rünnatakse iga päev, nii et, et me peame tõesti oma äh, ühist kaitsesuutlikkust parandama. proua Lösing, te esitasite küsimuse äh, Äh, ülemkogu järelduste kohta. Äh, ka meie oleme märganud, et seal viisa, viidatakse teatud ettepanekutele, mille, mida Euroopa Liit on NATO-le edastanud. ma tegelikult ei tea, äh, kas Euroopa Liit on need, need on Euroopa Liidu konkreetsed ettepanekud. Äh, ma ei ole neid konkreetseid ettepanekuid veel saanud, aga ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et ülemkogu järeldustes on väga selgelt öeldud, et me peaksime minema kaugemale nendest ettepanekutest ja ma tahaksin seda rõhutada sellepärast, et, et ma hindan neid ettepanekuid, aga minu arvates ei sisalda need ettepanekud vajalikku platvormi tõeliseks läbimurdeks meie suhetes. nii et, et me peame nendest ettepanekutest kaugemale minema ja ma loodan, et mul õnnestub äh, seda teemat arutada nii kõrge, kõrge esindaja proua Ashtoniga kui teise Euroopa Liidu esindajatega. nüüd, mis puudutab tuumarelvasid, loomulikult äh, Äh, julgeolekupoliitika, äh, mis sisaldab ka tuumarelva, on midagi, mille üle langetavad otsuse liikmesriigid, aga NATO-s me oleme kokku leppinud, et äh, otsus, mis langetatakse ühes riigis, võib mõjutada otsuseid teistes riikides ja seetõttu me peamegi konsultatsioone, enne kui me hakkame mingeid otsuseid langetama ja samme astuma nii et, et valitseb selline üksmeele vaim NATO-s, aga loomulikult ma pean ütlema, et lõppkokkuvõttes on need otsused ikkagi liikmesriikide otsused. aga äh, mõned riigid jällegi otsustavad, et nad langetavad otsused ühiselt teiste riikidega. proua Neits ja ka härra Schultz esitasid küsimuse Venemaa kohta ja selle kohta, kuidas meie suhted arenevad. tegemist on väga olulise küsimusega. kõigepealt härra Schulz küsis, kas me ei võiks ette kujutada Venemaad kui tulevast NATO liiget. ma pean ütlema, et NATO lepingu artikkel kümme ütleb, et Äh, liit võib kutsuda mis tahes Euroopa Liit, riigi, kes suudab anda panuse Euroopa Atlandi julgeolekusse ja kes suudab edendada alliansi põhimõtteid, selle alliansi lepingu põhimõtteid, me võime kutsuda selliseid riike liituma ja see puudutab kõiki Euroopa riike nii et, et selles mõttes me ei välista mitte kedagi. aga olles seda nüüd öelnud äh,, ei ole minu arvates see väljavaade realistlik, et Venemaast saab NATO liige, vähemalt nad ei ole liikmestaatust taotlenud. ma olen näinud äh, või Venemaa suursaadik NATO juures on korduvalt rõhutanud, et seda nad ka kunagi ei tee aga minu arvates realistlik viis edasi liikuda oleks arendada niinimetatud strateegilist partnerlust NATO ja Venemaa vahel. vaatamata sellele, et meil on lahkhelisid Venemaaga näiteks Gruusia küsimustes, paljudes teistes küsimustes, on ka sellised valdkonnad, kus meil on ühised julgeolekuhuvid Afganistan muide on üks nendest. aga näiteks ka terrorismivastane võitlus, narkovastane võitlus, piraatluse vastane võitlus ning ma olen maininud ka raketitõrjet. see on samuti üks valdkond, kus me saaksime koostööd teha. ma arvan, et me peaksime arendama praktilist koostööd nendes valdkondades, kus meil on samad julgeolekuprobleemid. ma tahaksin rõhutada, et raketitõrje, nagu ma olen juba öelnud, siin me seisame silmitsi tõelise ohuga ja tõelise ohu vastu on meil vaja ka tõelist kaitset. kui me otsustame välja arendada NATO põhise raketitõrjesüsteemi, siis on mõistlik kutsuda Venemaa ka osalema sellepärast, et nende osalus äh, annaks meile parema äh, võimaluse äh, seda raketitõrjet paigaldada ja samuti see näitaks, et see raketitõrjekilp ei ole suunatud Venemaa vastu, see looks nagu tõelise julgeolekuarhitektuuri, mis kataks siis kogu selle piirkonna Vancouverist Vladivostokini me räägime siin lepingutest ja dokumentidest, aga siis räägiksime juba tõelisest julgeolekust, see on midagi, mis on inimeste jaoks oluline. niimoodi näen mina meie suhteid arenemas. härra Tänok esitas küsimuse Balkani kohta, jah mina sooviksin, et kõik Lääne-Balkani riigid integreeritakse Euro-Atlandi struktuuridesse, nii Euroopa Liitu kui NATO-sse. võib-olla toimub see erinevas tempos, selles osas ma olen nõus. me peame austama erinevusi, mis on riikide Euro-Atlandi püüdlustes aga NATO on teinud teatud edusamme, me oleme liikmesri-, liikmelisuse tegevuskava andnud Montenegrole ja tingimuslikult oleme sama teinud ka Bosniaga ja me oleme valmis alustama liitumisläbirääkimisi Skopjaga, kui vastastikku äh, äh sobivad lahendused peamistele probleemidele on leitud ja ma loodan, et meie suhted Serbiaga arenevad ka niisiis, ma olen äh, üsna optimistlik tulevaste arengute osas selles maailmapiirkonnas. proua Komes esitas küsimuse tuumapoliitika kohta uues strateegilises kontseptsioonis. me peame praegu läbirääkimisi uue strateegilise kontseptsiooni osas, aga ma arvan, et tulemus on ikkagi selline, et, et ühelt poolt me toetame seda nägemust tuumavabast maailmast, aga samas me rõhutame, et senikaua, kui tuumarelvad on olemas, on meil samuti vaja tuumarelvi. aga liikugem selles luunas, suunas, et me üha vähem ja vähem tugineme siiski tuumarelvadele. ja ja küberrünnakutest võib äh, ühel äh, hetkel saada rünnakute liik, mis on kaetud artikliga viis äh, NATO struktuurides, tuginedes meie lepingule, mis tahes liikmesriik, liitlane võib nõuda konsultatsioone, kui riik tunneb, et teda rünnatakse vast-, artiklile neli ja kui need konsultatsioonid viivad järeldusele, tuleb äh, ühiselt tegutseda, siis automaatselt toob see kaasa artikli viis rakendamise. niisiis, jah, potentsiaalselt on võimalik, et küberrünnakute puhul rakendatakse artiklit viis. ning lõpetuseks härra Vaigel. NATO-st ei saa ülemaailmset politseinikku, kindlasti mitte. aga me peame aru saama, et kui me tahame kaitsta äh, oma inimesi tänapäeva maailmas tõhusalt, siis me peame äh, tegelema ka uute ohtude ja väljakutsetega tõhusalt. näiteks äh, ka terrorismi vallas me peame ründama terrorismi selle juurte juures, näiteks Afganistanis. nii et, et asi ei ole ülemaailmse politseiniku mängimises, vaid me tahame lihtsalt oma Äh, elanikkonna territoriaalset kaitset tõhusaks muuta. ning lõpetuseks Lähis-Ida. praegu on veel äh, pisut enneaegne hakata arutama äh, rahvusvaheliste vägede tulevast rolli Lähis-Idas, sest mingit rahulepingut veel ei ole. aga, aga arendame seda teie mõtet edasi, oleme optimistid eeldame, et lõpp, lõppude lõpuks sõlmitakse rahukokkulepe ühel päeval. mis siis saab? ma arvan, et siis on vaja sinna piirkonda saata rahvusvahelised jõud, kes siis jälgiksid ja kontrolliksid, et sellest rahuleppest ka kinni peetakse. kas NATO võiks selles rollis olla, ma ei tea. siiamaani oleme me öelnud, et kui sõlmitakse rahukokkulepe, kui osapooled nõuavad meie abi ja kui ÜRO äh, annab mandaadi selliseks missiooniks, siis NATO liitlased on valmis seda kaaluma. see on meie seisukoht hetkel, aga ma arvan, et esimeseks sammuks peaks olema ikkagi rahuleppe sõlmimine ja see on väga raske ülesanne. ma loodan, et asjad liiguvad kõige paremas suunas, ma loodan kõigile oda, osapooltele edu, sellepärast et see konflikt on põhjustanud väga palju teisi konflikte ja pingeid tänapäeva maailmas. nii et, et äh, see oleks tohutu panus rahvusvahelisse rahusse ja julgeolekusse, kui Lähis-Ida konflikt lahendataks, aitäh! suur aitäh peasekretärile ja enne, kui võtame kokku ja täname kõnelejad, võib-olla ka härra Danšan soovib veel sõna võtta, tahaksin tulla tagasi millegi juurde, mida härra Liising ütles paar nädalat tagasi kohtusin Gruusia presidendiga ja tema oli siis külaskäigul Brüsselis. ja härra Lisik, te vist ise olete ka raportöör neis küsimustes ja te küsisite talt ka midagi, ehk saaksite äh, härra peasekretär rääkida sellest, kuidas arenevad suhted Gruusiaga um,? Yes indeed. jah. ma mainisin Ukrainat ja mis puudutab Gruusiat, siis meie lähtepunkt on täpselt sama. ehk siis otsus, mille me langetasime kahe tuhande kaheksandal aastal Bukaresti tippkohtumisel. NATO otsustas, et kahe tuhande kaheksanda aasta Bukaresti tippkohtumisel, et Gruusiast saab NATO liige. muidugi seda tingimusel, et Gruusia täidab kõik vajalikud tingimused sündmuste käigus kahe tuhande kaheksanda aasta augustis me lõime NATO Gruusia komisjoni. meie koostöö Gruusiaga toimubki selle komisjoni raamis, raames meil on regulaarsed äh, koosolekud äh, ka poliitilisel tasandil. Gruusial on selged Euro-Atlandi lootused ja meie omalt poolt abistame Gruusiat äh, viimaks läbi vajalikke reforme ühiskonnas ja muuhulgas selle nädala reedel ma ise lähen Tbilisisse ning äh, pean seal poliitilisi arutelusid kohalike poliitiliste liidritega. nii et äh, tegemist on jällegi ühe tõendiga sellest, et me oma lubadusi Gruusiale täidame. ma loodan, et meie koostöö Gruusiaga areneb edasi ka NATO Gruusia komisjoni raames, aitäh! suur aitäh peasekretärile ka selle vastuse ja kõikide teiste vastuste eest. ja Te olite väga täpne kõigis oma sõnavõttudes. küsimusi esitati väga palju ja te omalt poolt vastasite väga hästi neile. kahjuks jah, aega oli meil päris vähe täna, aga igastahes te omalt poolt suutsite olla väga täpne. ma usun, et täna koosolek oli kasulik ja tõhus ja võimaldas meil paremini mõista, millised on meie vastutused ning millised on need väljakutsed, mis meil ees seisavad ja millised muutused on kaasnenud Lissaboni leppega. seda siis seoses Euroopa Liidu poliitika ning Euroopa Liidu NATO suhete osas. aga ma usun, et ma võin nüüd teid tõlgendades ütelda et teie töö peasekretärina kui ka teie suhted Euroopa Liiduga on väga tõhusad, te olete alati olnud väga täpne, väga läbipaistev oma sõnavõttudes, muidugi asjad ei piirdu ainult sellega, mis siin tehti, me töötame edasi paljudes muudeski küsimustes, aga see, kuidas meie koostöö siiani on laabunud, on olnud igati julgustav. et suur aitäh ja peatse kohtumiseni! enne kui rahvusparlamentide kolleegid lahkuvad, tahaksin teid tänada siin viibimise eest, tahaksin teid tänada koostöö eest ja soovin teile meeldivat koju naasmist. teame, et on ka erinevaid probleeme tekkinud nüüd äh, seoses äh, lennutranspordi streigiga, aga meeldivat reisi, meeldivat koju naasmist!